okei okay, um,, I m looking around. ma vaatan ringi, ma vaatan, et me võime päevakorra ähm, vastu võtta, mitte keegi ei hüüa sellele vastuväiteid, ma ei ole päris kindel, kas ma võin jätkata. kuna esimese päevakorrapunkti jaoks ei ole variraportööri ja mul ei ole mõtet teha juhataja teadaandeid tühjale saalile kuid ma ei alusta, kui, kuna meid ei ole piisavalt kohal ja ma keeldun juhataja teadaannete esitamisest tühjale saalile ja ei ole ka esimese päevakorrapunktiga seotud esimesi kohal, välja arvatud Jean-Paul. kas sa teed meile ettepaneku uinakut pidada? ei ole ka Rahvapartei esindust kohal kuidas sa määratled seda, mis annab võimaluse koosolekut alustada? ma ootan tegelikult, et kõik fraktsioonid oleksid kohal ja esindatud. meie fraktsiooni üks kolmandik on esindatud. kes on kohal? You are you are doing S and D. That's okay. Okay, right. Well, in that case um.... sellisel juhul jätkame teise punktiga, koosoleku protokolli kinnitamine neljandast, viiendast novembrist. ma oletan, et protokoll on kinnitatud. ma esitan juhataja teadaannet siis, kui on rohkem inimesi saalis neid kuulmas ja ma ei taha neid tühjale saalile kulutada, nagu ma ütlesin, sellega ma jõuan neljanda päevakorrapunkti juurde mitte finantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamine. ja mina olin selle raporti autor ja me täna vaatame läbi muudatusettepanekud. kõigepealt ma tahan öelda, et enamike muudatusettepanekute puhul meie vaatepunktid lähenesid, mis loodetavasti viib laia enamuse toetuseni mul õnnestus laiali saata, ma, ma loodan, et mul õnnestub pärast nädalat koosolek laiali saata esimese kompromissi eelnõu ja meil on praegu ainult arvamus vastavalt äh, reeglile üheksakümmend neli ja mitte viiskümmend koos õiguskomisjoniga, kuna äh, on toimunud mitu läbirääkimist äh, komisjonide tegevust puudutav reegel kõigepealt eh, sisulised. Ähm, nende ettevõtete eh, määratlus, kes peavad sellise teabe avalikustama. on tehtud muudatusettepanekuid selles suhtes ja see võib-olla on küsimus, mille osas me peaksime hääletama erinevate variantide vahel kuid ma arvan, et me peame selle kohaldamisala suhtes olema ettevaatlikud eriti kui me soovime, et äriühingud avaldaksid rohkem teavet võrreldes esialgse komisjoni ettepanekuga. me ei taha üle koormata Euroopa Liidu äriühinguid ja äh, see peaks kohalduma ainult nendele äriühingutele, kes suudavad toime tulla selliste täiendavate nõuetega. minu esialgne mõte oli äh, keskenduda äriühingu käibele ja mitte töötajate arvule ja seda eriti seetõttu, et finantsasutuste puhul võib olla tegemist suure käibega, kuid suhteliselt väikese töötajaskonnaga, kuid sellegipoolest nad omavad suurt mõju eh, sellele äriühingule ja seetõttu need peaks olema kaasatud kohaldamisalasse kuid ma olen valmis ära kuulama ka teiste seisukohad selles küsimuses ja eh, kaaluma seda, kas viia see kokku eh, kooskõlla raamatupidamise direktiiviga ja siis me räägime ka see tarneahelas ja hoolsusnõudest ja kohustusest, see kõik läheb samas suunas. kui me räägime rahvusvahelistest Äh, raamistikest, siis esitatud muudatusettepanekud lähevad mõned kaugemale minu esialgsetest muudatusettepanekutel. loomulikult need äriühingud, kes see, kellele see kohaldamisala kuulub, peavad lähtuma ka Euroopa Liidu rahvusvahelikest raamistikest ja ma arvan, et esitatud muudatusettepanekud aitavad toetada ka selliseid suuniseid nagu OECD suunised äh, hargmaistele ettevõtetele tegelikult OECD peasekretär kohtub meiega homme ja me võime küsida ka tema arvamust selles küsimuses mul on hea meel, et mitmed muudatusettepanekud eh, eh, kutsuvad üles eh, rakendama riigipõhist aruandlust mitmetes sektorites. mulle, mul on hea meel, et majanduskomisjonil on tugev seisukoht selles küsimuses ja me oleme sellega jõudnud ka õiguskomisjonist võib-olla ettepoole, me teame, kuhu me tahame suunduda ja ma tahan nüüd seda küsimust läbi suruda, kuna nii komisjon ka ülemkogud toetavad seda mõtet, kuid samas me peame hoolikalt läbi mõtlema, kuidas me need muudatusettepanekud esitame, kuhu me need paigutame, mina olen ka oma muudatusettepanekud ja sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekud ümber tõstnud ja ma olen valmis ära kuulama ka, mida Arliinil on selle kohta öelda, kuna tema oli raamatupidamisdirektiivi raporter. siis need muudatusettepanekud tuleks paigutada just loogilistesse paikadesse. ja võib-olla ähm, välja jätta need küsimused, mille suhtes on hiljuti otsused juba tehtud ja ma loodan, et te toetate mind selles, et me saaksime kohaldamisala laiendada niiviisi, et see oleks siiski kaitstud, kuid kui me räägime riigipõhisest aruandlusest ja sellega seoses ka auditeerimistasemest, siis need ettepanekud peaksid olema tähendusrikkad mitmekesisuse nõuete puhul on oluline, et äriühingutel on vastav poliitika ka selle Äh, stimuleerimiseks ja ma toetan ka muudatusettepanekuid, mis seda rõhutavad ja me võime need lülitada kompromissi või hääletada niiviisi, nagu nad on esitatud. ma arvan, äh, oleks õige seda nõuet praegu kohaldada börsil noteeritud äh, firmade puhul erinevalt mittefinantsteabest, kuid ma olen valmis ja avatud ka teie ettepanekutele selles küsimus mulle meeldib see comply and explain põhimõte, see avalikustamise puhul, see annab äriühingutele teatud paindlikkuse ja äriühingud peavad tõsiselt mõtlema, mida nad teevad nendes küsimustes ja kuidas nende tegevus mõjutab ühiskonda. Nad peavad andma selged äh, põhjendused, kui nad jätavad midagi tegemata ja ei tohi piirduda lihtsalt ühe reaga oma aruandes, et see ei olnud asjakohane. ma loodan, et sellest ei saa lihtsalt linnukeste panemise ettevõtmine. Jean-Paul Gauzes äh, äh, tegi ettepaneku sisse viia see safe harbor klausel, kuid me peame olema väga ettevaatlikud selle puhul, sest äh, see mõjutab oluliselt seda, mida me juba leppisime kokku mäetööstuse suhtes raamatupidamisdirektiivis ja kui me selle valesti sõnastame, siis võib see kaasa tuua üleüldise erandi avalikustamise puhul kolmandate osapoolte puhul kui administratsioon võtab vastu äh, läbipaistvuse vastased eeskirjad. ja selles mõttes komisjoni hinnang avalikustamise puhul äh, ja selle mõjust konkurentsivõimele võib-olla oleks parim äh, joon, eriti kui komisjon suudaks kiiresti tegutseda pärast seda, kui õigusakt jõostub. CRD neljas vastu võetud lahendus oli see, et avalikustamisega minnakse edasi äh, ja kui mingi teatud valdkonnas on põhjus sellest taganeda, siis aruandlus võib üle minna siis pädevale asutusele või antud juhul Maksuametitele. seega me peame lähtuma oletusest, et see teave on avalik ja kui sellest mingil põhjusel taganetakse, peab see olema põhjendatud, õigustatud ja minimaalselt vähendatud ja sellest ei tohi kujuneda niisugune lihtne väljapääsutee. jällegi võib-olla oleks huvitav seda arutada homme OECD esindajaga. Äh, komisjoni delegeeritud õigusaktide kohta äh, miinimumnäidikute suhtes ootan teie selgitusi, Philip, sest mul tekkis küsimus, miks sa soovid anda komisjonile täiendavaid volitusi otsustamisel Äh, selle asemel, et seda arutelu äh, Euroopa või rahvusvahelises kontekstis. ma olen kindel, et sa võtad sõna selle. Äh, mitmed ettepaneku tagasilükkamised tunduvad pärinevat Saksa allikatest ja ma võib-olla võiksin paluda selgitusi, sest ma mõistan, et läbipaistvuse nõue äriühingutele on äh, Ähm, nõue äh, küsimus, mis Saksamaal on muutunud selliseks tundlikuks küsimuseks ja sageli tõusetub. Ähm, ma olen ettevõtetel õnnestunud seda nõuet kuidagi minimeerida ja seda ma eriti ei toeta, nii nagu ei toeta ka Ühendkuningriigi lähenemist finantsteenustele. ma arvan, et nii nagu Ühendkuningriigi finantsteenuste puhul, on õige aeg ka teistel oma tegevust muuta. ja nüüd ma annan sõna üle äh, varireportööridele ja esimesena saab sõna Jean-Paul Gauzes. suur tänu, proua esimees. Äh, ma juba kartsin, et ma jään täitsa hiljaks, ähm, aga jõudsin ikka õigeks ajaks. ma tahtsin sõna võtta ainult nendes küsimustes ehk minu muudatusettepanekud, äh, millest te rääkisite. me peaksime ähm, vältima seda, et siin tekib segadus, on äh, neid, kes lugenud minu lu-, kommenteerinud minu muudatusettepanekuid, neid kas pole lugenud või on nendest valesti aru saanud, sellepärast et Prantsusmaa ametivõimudki pöördusid minu poole ja öö, siis minu meelest erakordselt liialdatult. väidetavalt proua esinaisel ei tule inglise tõlget pange endale klapid pähe, muidu meil tekib siin öö, probleem. ühesõnaga, kõik ei ole saanud õigesti aru muudatusettepanekutest. minule tuleb äh, prantsuse keel. nüüd siis tõlge toimib. üks kord elus, kui ma üritan avalikult dialoogi pidada ja peavad alt mind tõlgid. toimib kõik. ma alustan siis uuesti, ütleb äh, härra Koses ma, minu muudatusettepanekutes ei ole tegelikult midagi plahvatusohtlikku, aga seda on valesti tõlgendatud, kas ei ole loetud seda infot korralikult. ma tahaksin ühe konkreetse, nimelt on teatud riikides hüpotees, et riiklikud ametivõimud teatud info avalikustamise keelustavad on võib-olla selliseid äh, riike, kes on natukene suletumad kui teised ja ma, minu eesmärk oli see, et ähm, tuleb kirjutada ette ettevõttele siis see, mida ta peab tegema sellises olukorras. ja mina tahan öelda, et kui mõnes riigis on ähm, teatud info avalikustamisele pandud keeld, siis äriühingult ei ole võetud ära seda kohustust äh, ära võetud. äriühing peab siis sellisel juhul pöörduma komisjoni poole, selgitama olukorda põhjendama, miks nad infot ei avalikusta ja komisjon peab siis otsustama ise, kas tegemist on põhjustatud äh, seisukohtadega või on tegemist rikkumise äh, alase ettevõtmisega. kui ma vaatan Prantsusmaa seadusandlust, äh, siis äh, ei saa piirata info avalikustamist äh, äh ku, selles, sellises riigis äh, ka äh, karistusseadusliku alusel äh, info avalikustamist, ma ei näe mingisuguseid põhjuseid, miks me peaksime siin uusi erandeid looma, sest et Prantsusmaa süsteemis ka minu meelest peaks Euroopa Komisjon olema see, kes äh, otsustab, mis tehakse sellises olukorras, kas see kartus, mille pärast liikmesriigid on keelustanud info avalikustamise, on põhjendatud või mitte suur tänu, Arlene McCarthy. ma võtan nüüd siis praegu sõna fraktsiooni nimel ja siis on mul mõned isiklikud seisukohad ka pärast. ma tahaksin kõigepealt meie raportööri tänada meie meelest äärmiselt positiivse arvamuse eest ja äh, on väga oluline minu meelest see, et meie komisjon ütleks selgelt välja, mida me tahaksime aruandluse korras äh, näha toimuvat äh, mitte ainult sellepärast, et me oleme seda nõudnud ka kapitalinõuete neljandas direktiivis. meil on väga hea meel see, et äh, võtmetähtsusega tulemusindikaatorid on sees, et on meil väga hea täida või seleta põhimõte sisse toodud. meil on väga hea meel selle üle, et äh, läbipaistvus tarneahelas on samuti tõstetud prioriteediks ja veel meeldib meile see, et läbipaistvus ka maksukorralduse osas on tagatud meil ei ole seega mingisuguseid põhimõttelisi ähm, erimeelsusi raportööriga ja loodetavasti õnnestub meil hääletusel teineteisega üheskoos koostööd teha selleks, et meie arvamus oleks nii äh, tugevatel alustel kui võimalik. ma olen ka vastutavas komisjonis ehk siis uurikomisjonis äh, variraportöör ja Klaus ähm, ja härra Leenega me tegime väga tõsist koostööd ka varem selles samas küsimuses ma pöörduksin siin peaasjalikult Jean-Pauli poole. ma ei taha küll äh, hakata tegelema selliste teemadega nagu näiteks äh, erandid karistusseadustiku alt äh, või mis iganes. millest ma aga tahan rääkida, on see, et minu meelest me ei peaks hakkama praegu lahti arutama seda, mida me oleme mäe- ja metsatööstuse kohta juba kokku leppinud. see on väga oluline, meil on ülemaailmselt kehtivad reeglid siin äh, Äh, mis on ka Dodd-Franki seadusandluses sees olnud äh, käibel ja me ei saa hakata neid reegleid lahti arutama. juba sellepärast, et me kirjutasime selle seadusesse sellel päeval, kui Aung San Suu Kyi tuli järgima Sahharovi auhinnale ja üks asi, mida ta ütles seda auhinna vastu võttes ja intervjuusid andes, on see, et Birmal on äh, tohutud nafta, gaasi ja metsaressursid ja meie läbipaistvus seadusandlusest on kasu e, inimestele arenguriikides, ma arvan, Jean-Paul, et me peaksime selle valdkonna tõesti jätma nii, nagu see on, me ei saa hakata mäetööstusalaseid reegleid uuesti lahti arutama. rahvusvaheline kliimapaneel lükkas selle tagasi, selle lükkas tagasi ka Ameerika Ühendriigid. mida see tähendaks, kui me selle, need reeglid lahti arutasime, on see, et Angola ja Kamerun, kus seda seadusandlust ei ole, hakkavad selle kohe rakendama ja äh, nii, et läbipaistvus kaob täiesti, ehk teisisõnu äh, tuuakse auk sisse seadusandlusesse meil on olnud äh, lõputuid arutelusid nõukoguga selles küsimuses ja mul on väga kahju sellest, et suured naftafirmad on saatnud ühest väga tõsiseltvõetavast äh, advokaadibüroost välja kirja, mis tekitab tõsist segadust. see segadus on aga tahtlik, sellepärast et mõned nendest ettevõtetest ei ole üldse huvitatud sellest, millest meie oleme huvitatud teistes sektorites ja tahavad hakata lihtsalt lahti arutama selle, mis on mäetööstuses kokku lepitud. minu meelest see on juba seadusandlusesse kirjutatud, see peaks nii jääma ja on väga kahetsusväärne, et komisjon palub meil seda asja uuesti vaadata ja sellepärast ongi minu meelest meie raportöör väga nutikalt asja äh, lahendanud, lahendades need probleemid ühe teise artikliga ja teise muudatusettepanekuga, see aitab meil leida kompromisse äh, riigipõhise arutelu läbi kogu meie tööstussektori jaoks. aga ma tahaksin, et mäe- ja metsatööstus jääksid eraldi, sellepärast et need on hoopis teistsugused tööstusharud ja kui me tahame anda arenguriikidele õigused korrupeerunud resi-, režiimid kontrolli alla saada, siis nad saavad seda teha ainult läbi avalikustatud info. ja me räägime siin hoopis täiesti teistest standarditest. aga ma tahtsin ka natukene hoiatada, mitte sellepärast, et ma tahaksin kellegi jaoks probleeme tekitada, vaid me peaksime väga-väga ettevaatlikult äh, vaatama, kuidas me selle keerulise küsimuse lahendame. parlamendi mandaadist ei ole palju enam äh, järgi jäänud. kolme tehakse ettepanekut, üks nendest absoluutselt ei viita sellele äh, dokumendile, teine on eesistuja ettepanek, mis minu meelest on väga positiivne, seal on audit audit on tagatud, finantsavaldusse tulevad ka need avalikustamise nõuded sisse Äh, ma arvan, et äh, väga mõistlik on äh, standardid seada kõrgele ja siis Paldassaare ettepanek ehk siis õigusasjade komisjoni seisukoht, mis on oma sõnastuses nõrgem, ei näe ette nende asjade toomist seadusandlusesse. aga on neid, kes tahavad, et teised mm, valdkonnad jääksid äh, mitte finantsvaldkonna avalikustamisnõude pärast tegemata. me oleme aastaid selle asjaga tegelenud, äh, panused on kõrgel ja sellepärast ma arvan, et raportöör ja variraportöörid peaksid strateegiliselt mõtlema sellele, kuidas me selle asjaga kõige paremini peaksime toimetama, nii et äh, kõige parem tehing välja kujuneks. me näeme, et teatud tööstused õõnestavad kogu seda äh, asja ja tahavad äh, riigipõhisest aruandlusest täiesti lahti saada ja me püüame tagama, et see nii ei lähe meie aitame kindlasti raportööri selleks, et see ettepanek tuleks välja nii jõuline kui võimalik, kuid nagu ma ütlesin, nõukogu on väga skeptiline, väga paljud liikmesriigid ei taha riigipõhist arutelu ja mõned kolleegid on öelnud, et kan-, et riigipõhine aruandlus äh, et sellest me peaksime lahti, lahti ütlema ja siis me saame midagi muud vastu, aga minu meelest me peaksime seda vastustama. Ähm, äh, Philipp, ma alustan arutelust, mida, mille käivitas tegelikult praegu just Arliin. kõigepealt ähm, äh, riigipõhine aruandlus äh, mäetööstuses, metsatööstuses ja pangandustööstuses, ärgem unustagem, juba kehtib Jean-Paul Gosses, äh, see, mis me saavutasime pankade osas, ei ole mitte G kahekümne saavutus, vaid meie saavutus ja ma ei taha sugugi, et need asjad kaotuksid. ja Jean-Paul, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Arliin. arvestades äh, seda, et äh, väga paljude äh, riikide jaoks, olgu see siis äh, Angola või ka näiteks Kaimani saared, annavad, kasutavad ära ilmselt äh, põhjust, äh, et me räägime kuritegelikkuse ku, äh, ku, ähm, kriminaalõiguse sissetoomisest neile põhjenduse, miks nad loobuvad riigipõhisest aruandlusest. ainus, mis me saame teha, on oma trahvid kõrgemaks tõsta kui nendes riikides, mis meile ei meeldi ja seega on valikuvariant selge, kas lähtutakse kõikidest reeglitest või siis mitte. aga nüüd strateegia. minu senine kogemus ja Sharon oli ka seal läbirääkimiste saalis kohal, kui me kapitalinõuete neljandast direktiivist rääkisime, mulle tundus, et kõik liikmesriigid olid meie vastu, mulle tundus, et mitte keegi ei toetanud, võib-olla Saksamaa, aga see mul ka ei ole hästi meeles. mitte keegi ei olnud meiega ühes paadis. mis on aga positiivne, on see, et tulemas on Euroopa-ülesed valimised me peame aga väga ettevaatlikult mängima avaliku arvamusega. sellepärast, et kuidas saaks ükski valitsus õigustada, ükski valitsus õigustada seda, et nad on vastu läbipaistvusele. loomulikult kasutatakse seda vabandust, et äh, see on jällegi bürokraatia suurendamine ja nii edasi, me kõik teame, et see on lihtsalt suitsukate me kõik teame, et kõikidel suurtel äriühingutel need äh, näitajad, arvud on olemas, äh, nende avalikustamine äh, ei eelda väikese sõrme liigutamistki ja vot just neid inimesi me taga ajamegi ma tahaks näha, millise vabandusega tuleb välja rahandusminister valimiskampaanias argumenteerimaks seda, et nad ei ole huvitatud info avalikustamisest tulemas on üsna huvitav sündmus, nimelt ülemkogu detsembrikuus. ülemkogu peab tolla, siis äh, tagama selle, äh, et nad täidavad selle lubaduse, mille nad andsid mais, kui offshore ähm, äh, skandaal lekkis, kui nad ütlesid, et nad detsembriks äh, panevad äh, oma seisukohad paika ja see on paari nädala pärast. me peame nüüd äh, hakkama neid siis survestama, et see, mis nad ütlesid pangasaladuste kohta, nad kavatsevad ka ära teha aga samas küsida, et kas te tõesti tahate hakata rääkima avalikkuse ees äh, riigipõhisest aruandlusest, kui seda tahate, siis laske käia, meie hea meelega avalikkuse ja rahva ees räägime sellest nii et me peaksime olema väga ettevaatlikud selles osas, mida me mitte finantsasutuste aruandluse seadusesse sisse kirjutame, äh, aga teisalt ma arvan, et äh, avalikkusel on täiesti õigus sellele kurjuse meeskonnale vastu astuda Nad ei ole mitte midagi muud kui kurjuse kants ja üritavad kaitsta neid, keda tegelikult ei ole võimalik kaitsta ja seega ma öö, äh, hakkaksin mängima väga äh, karmi mängu. me teame, et aga õiguskomisjon meil on palju pehmema lähenemisega, tagatreplus käib seal äh, mitte ainult parlamendi tagatreppidel, vaid suisa sisetreppidel ja äh, meil on äh, siin oluline tagada see, et kapitalinõuete direktiivi puhul jah, küll me pidime õiguskomisjoni seisukohad arvesse võtma, seekord aga mitte. aga ma astuksin äh, äh nendesama äh, argumentidega ka juurikomisjoni ette, kas kas härra Leene tõesti tahab läbipaistmatuse eeskõneleja olla? jah, võib öelda, et valimised äh, Saksamaal on küll muudud, muutunud, aga Põhja-Reini Vestfaalias on valimised tulemas ja see võib ta uuesti surve alla panna, nii et ütleme jah Äh, peame avalikkuse ees seda arutelu, mul ei ole selle vastu mitte midagi, ma ei kannata neid lihtsalt enam välja. nüüd, kuidas see asi kõik söödavaks teha? ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et riigipõhine aruandlus ja mitte finantsinstitutsioonide aruandlus võiks hakata keskenduma väikeste ettevõtete jaoks ja et väikeettevõtete jaoks see võib olla lisakoorem. meie muudatusettepanek pakub välja kolmeastmelise lähenemise ja läbirääkimiste ruumi meil on selles osas, et millised need astmed täpselt äh, välja näevad. aga me võime öelda, et äh, on üks äh, tasand siis, äh, mille alla jäävad äriühingud on seadusandluses saanud erandi ja et võib-olla see läheb ülevaatamisele siis paari aasta pärast, nüüd see teine tase on seesama täida või seleta tase ja kolmas tase on juba kohustusliku aruandluse tase ja ma arvan, et me suudame omavahel jõuda nende kolme tasandi vahel kokkuleppele Äh, ehk siis need, mis ma seletasin. ja ma arvan, et meil õnnestub saavutada kokkulepe, kus need äh, määrad on õigel tasandil, nii et see on esimene samm mitte finantsinstitutsioonide aruandluse puhul ja see on kindlasti vastuvõetud meile kõigile. delegeeritud õigusaktid. Ähm, Sharon, kas sa räägiksid täpsemalt, milliseid millised muudatusettepanekud on problemaatilised sinu jaoks, meie omad, sest meie tahtsime siin neid standardeid natukene äh, karmistada ja kas te arvate siis, et kõik peaks tulema seadusandlusesse ise ja mitte delegeeritud õigusakti, sellepärast et kui see on see viis, mille sa tahad valida, siis palun, pärast räägin. minu jaoks tegelikult oli põhimõtteliselt asi ainult selles, et et me peame tagama selle, kuidas see hakkab kokku mängima teiste järgnevate suunistega. aga ma räägin sellest hiljem. Läheme edasi, Ashley, palun uh,. Thank you, president um.... aitäh, esimees. minu fraktsioon toetab uh, üldiselt komisjoni esialgset ettepanekut. eesistuja, väga huvitav, et nüüd ma kuulen hoopis itaalia keelt inglise kanalil. Buongiorno, ütleb härra Fox. Right, have we got the interpretation sorted out? hästi, ma loodan, et tõlkeprobleemid lahenevad. see, sellepärast, et parlamendiliikmed kuulevad küll nüüd inglise keelt. alustan uuesti. niisiis, minu fraktsioon toetab üldiselt komisjoni esialgset ettepanekut ja meie leiame ka, et tuleb vastata sellele lähenemisviisile, mis puudutab siis vastaja selgitajaga. me Äh, nüüd äh, vasakpool, vasakpoolsetest tulnud ettepanekuid me väga ei toeta, sellepärast et need üritavad äh, ainult, aina rohkem mõttetuid kohustusi panna äriühingutele ja ma härra Lamberile meenutaksin, et need äriettevõtted, mida tema kirjeldas kurjuse kantsina, et need tegelikult annavad tööd tuhandetele inimestele, need toodavad kasumit, mida maksustatakse ja need, nendest maksudest äh, Ähm, tasustatakse või makstakse ka erinevaid teenuseid ja nii edasi, nii et mina toetaksin seda kapitalisüsteemi ja nagu, mitte nagu teie, ma ei üritaks seda kantsi kuidagi lammutada. härra Lambert, äh, ma üritan, soovin, et see korralikult toimiks, väga hea, ütleb härra Fox, ma arvan, et siin tuleks siiski piirduda äh, nimekirja kaet-, äh, kantud äh, äriühingutega, nii et äh, selline Eh, see, selline eh, loetelu ka aitaks eh, aruandlust lihtsustada, aga samas tuleb ka vaadata, kui suur on äriühingute ja kontsernide mm, investorite hulk ja nii edasi, aga loomulikult äriühingud ja kontsernid võivad no liituda igasuguste skeemidega, mida nende investorid nõuavad, aga igal juhul ma ei leia, et väikeettevõtetele tuleks, mm, VKE-dele tuleks laiendada selliseid kohustusi. nüüd mis puudutab äh, erinevate kohustuste korrelatsiooni, äh, siis ma arvan, et äh, siin tuleks siiski jätta see äriühingute otsustada, mitte ei peaks seda otsustama hakkama Euroopa Liidu tasandil ja mina ei leia, et sellel direktiivil on, on kattuvusi soolise võrdõiguslikkuse direktiiviga. ja siin ei Äh, siin samuti üritatakse arvestada kõikide siseriiklike sätetega, mis juba paigas on. nüüd, mis puudutab äh, lisavaldkondi, ähm, mis on seotud äh, diskrimineerimisega, siis seda on juba arvestatud, näiteks geograafiline mitmekesisus, hariduslik mitmekesisus ja minu meelest on see täiesti mõttetu ja see tuleks ära võtta ka komisjoni ettepanekust ja need ei tuleks ka muudatusettepanekutest sisse viia. nüüd, mis puudutab riigipõhist ähm, aruandlust, siis ma ei leia, et selliseid tingimusi tuleks seada, sellepärast et äh, see tekitab vastavus äh, probleeme ja samuti ähm, tekitab ähm, äriühingutele konkurentsivõime puhul probleemi ja see tuleb välja ka mõjuhinnangust proua esinaine, ma lõpetaksin nüüd ja ma ütlen, et ma loodan, et komisjoni ettepanekut mõningate siinsete komisjoni liikmete poolt viidaks veelgi vasakpoole, sellepärast sellisel juhul meil on vähem, vähem jõukust, vähem töökohti ja nii edasi, aitäh. aitäh, kas keegi soovib veel sõna? Thank you, Chair. Uh, just a couple of comments. One uh... härra Klints paar sõna. nüüd, Lambert, me peaksime tõesti ikkagi ise otsustama, mida me peaksime tegema, mitte seda, mida avalik arvamus soovib me, et me teeksime. vahetevahel jah, see läheb jälle üle, ees, esinaine ütleb, et ta kuuleb jällegi prantsuse keelt inglise kanalilt. midagi hullu on toimumas nende kanalitega, paistab kas te saaksite palun koos minuga kontrollida inglise tõlkekanalit? jah, nüüd tuleb inglise keel ikkagi inglise kanalilt, aitäh. et Saksa ettevõtted on ähm, varasematel aastatel äh, vägagi palju äh, rikkumisi äh, teinud, aga see oli seotud ähm, meie õigusega sellepärast, et leiti, et äh, korruptsioonimaksud <laughs> olid tegelikult selline nagu kasulik äh, kulu. jah, tõesti, sellised asjad äh, mõned aastad tagasi aset leidsid. ja kui äriettevõtted on teatava tegevusega, toimimisega harjunud, siis on väga keeruline nende käitumist muuta, ükskõik millise määruste ja sätete osas me siin kokku lepime. ja seetõttu mina leian, et selle asemel, et läheneda tervele sektorile, kaasa arvatud äh, VKE-d, mina keskenduksin siiski sellele sektorile, mis eeldatavasti kõige rohkem rikkumisi äh, läbi viib, see on just meie metsatööstus, sellepärast et äh, seal on väga suured projektid igasugused inseneriprojektidega seotud ettevõtted, seal on kõige suurem korruptsioonioht, nii et äh, alustagem sealt. ma kardan, et me praegu üritame liiga palju saavutada liiga lühikese aja jooksul ja sellisel juhul see tulemus ei ole ka rahuldav. ja mina lihtsalt äh, lisaksin nendele sektoritele, mis me juba kindlaks määranud oleme, ka need äh, inseneriprojektidega ja suurte projektidega seotud valdkonnad, see on kõik, aitäh!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 ja selline õigusakt on väga mõistlik vahend, mis aitab meil selle protsessiga edasi liikuda, kuid ma tahaksin tõstatada neli küsimust. kõigepealt on oluline, et kõik suurettevõtted, kus on vähemalt kakssada viiskümmend töötajat äh,, oleksid ettevõtted, millele kohalduvad samasugused nõuded ja samuti ametiühingud ja nende tegevus on oluline mitmekesisuse tegur, kui me räägime otsuse tegemisest. ja ettevõtted peavad aru andma äh, sellest, mis toimub kogu tarneahelas, äh, isegi nende allhankijate äh, võtja puhul. ja neljandaks, nad peavad selgelt aru andma, et igasugune kõrvalekaldumine või rikkumine kehtestatud poliitika suhtes tuleb avalikustada ja vastavad korrigeerivad meetmed kasutusele võtta. me peame toetama ka seda riigipõhest aruandlust, me peame selle mõttega edasi liikuma, sest see peaks kohalduma kõikidele ettevõtetele kõikides sektorites ja oleks kahju, kui arengud sellel suunal järsku takerduvad. see on väga oluline seadusandlik ettepanek ja seetõttu me peaksime tegelema sellega mõistlikult ja me peaksime kogu selle protsessi lõpuks suutma esitama mõistliku ettepaneku. Philip on telefoniga rääkimas, aga tahtis sõna võtta, vahele jäid uh,. Uh, uh well, I loved the, the, the, the political debate, but I mulle meeldib see poliitiline debatt, aga mulle ei meeldi see, et asju valesti esitatakse. ma ei ole kunagi öelnud, et me peaksime kõikidele ettevõtetele samad nõuded kohaldama, sealhulgas VKE-dele, seetõttu ma eelistan seda äh, Äh, tasemepõhist lähenemist ja ütlesin, et VKE-d ja kui me rääkisime nendega seoses läbipaistvuse ja raamatupidamisdirektiivist, ma ei mäleta, milles me kokku leppisime, äh, me leidsime teatud lävendi, millest allapoole ei kehti täiendava aruandluse kohustus. see tähendab seda, et need ettevõtted ei pea seda täitma aga see, kuidas sina seda ütlesid ja Wolf ütles, et tegemist on korruptsiooniga kui me räägime riigipõhisest aruandlusest, äh, lähtudes kuuest äh, võtmetähtsusega indikaatorist, mille me oleme kehtestanud teistele sektoritele, siis see puudutab äh, maksustamise läbipaistvust ja pole mingit põhjust, miks see peaks raskusi tekkinud. mina töötasin IBM-is ja IBM-il on näitajad kõikide riikide põhjal ja neil ei ole mingeid suuri jõupingutusi vaja selle teave avalikustamiseks Äh, võib-olla neil on raske sellega leppida, kuid see ei too kaasa täiendavaid vajadusi, audiitoreid, äh, raamatupidajaid, see on pelgalt selle teave avalikustamine. ja ma vabandan, Ashley, kui sa leiad, et see kätkeb endast ohtu kapitalismile, siis mina teeksin järelduse sellest ja ma vabandan kas sa ei leia, et see on minu ülesanne teada, kus ettevõtted oma maksusid maksavad, see on huvitav kontseptsioon. meil on äriühingud, kes teenivad kasumit, aga meil ei ole lubatud teada, äh, kus nad seda kasumimaksu maksavad. see on huvitav lähenemine, mis tähendab sinu suveräänsuse hierarhias Antoni, sest eh, ECR on fraktsioon, kes väga jõuliselt räägib demokraatia poolt ja selles küsimuses ma tavaliselt olen teiega ühel meelel. aga nüüd te väidate, et me oleme demokraatiast kõrgemal. meil on eh, eeskirjad ja eh, korporatsioonid ise otsustavad. seega meil on turg, mis on kõikide ülene ja siis on demokraatia ja võib-olla demokraatia ja poliitikud peaksid aru anda kohustused turu ees ja mitte vastupidi, vabandust selles osas ma sind kunagi ei toeta. ma vabandan, kui ma väidan, et läbipaistvus võtmetähtsusega parameetritest käibe, kasumi, töötajate arvu suhtes millised on juriidilised üksused, mis toimivad, kas te kas eraettevõtetega või börsil noteeritud äriühingutega. kõik peavad tegutsema demokraatia raamides ja mitte demokraatias kõrgelt ja see on äh, läbipaistvaga seotud ja kui seda läbipaistvat ei ole, siis ma taandaksin need hädas MEF-i tasemele. turuosalised peaksid olema teadlikud ja kõikidel turuosalistel peaks olema võrdne teave. ei tohiks lubada mingeid asümmeetreid. mina olen tarbija, ma olen samuti kodanik ja ma võin otsustada äh, äri pidada ettevõtetega, kes käituvad nii või teisiti. see on turu läbipaistvus ja kui äriühingud ei talu asjaolu, et tarbijad teavad, mida nad teevad, siis nad ei peaks ettevõtlusega tegelema. Nad kas usuvad sellesse, millega nad tegelevad ja see, millega nad tegelevad, on ühiskonnale kasulik või peaks nad loobuma ettevõtlusest. kui nemad tahavad ühiskonnast kasu lõigata ja samal ajal inimesed ei saa aru, kuidas nad seda teevad, siis ma ei taha sellises maailmas elada kui teie seda soovite, siis olgu nii, aga ma ei usu, et ECR selles küsimuses Euroopas kunagi enamuse toetuse saavutab. kas keegi veel soovib sõna võtta? suur tänu, nagu ma ütlesin, ma loodan, ma suudan kokku panna kompromissettepanekud, mis oleks nii sisulised kui ka proportsionaalsed selles on edu võti, me peame selle asjaga edasi minema, me ei tohiks just väga pehmet lähenemist kasutada, kuid on teatud proportsionaalsuse aspektid, millest me peame kinni pidama ja milles me oleme kokku leppinud. ma nõustun Arliiniga selles, et me ilmselt, me peaksime selle küsimuse viima ka liikmesriikide tähelepanu alla äh, meediatel sest äh, maksude maksmisest kõrvalhoidmine ei ole mitte ainult arenguriikide probleem, arvestades sealset toimuvat metsade raiet ja äh, mäetööstus ja ka arenenud riikides on see probleem. ja me teame, et väga paljud Euroopa riigid on käivitanud kasinusprogrammid ja äh, üritavad kokku koguda neid maksusid, millele neil õigus on. kui me räägime agressiivsest maksuplaneerimisest äh,, Äh, ja aruandluse selles küsimuses, sest need on olulised, sellest on olnud abi ja ma usun, et nendes küsimustes me oleme üksmeelel, kuid sellest veel ei piisa. Äh, selleks, et äh, otsustada, mida ja kus uurida. me peame väga jõulisele seisukohale jääma nendes küsimustes ja ma mõistan, kust Jean-Pauli argumendid pärinevad. ja instinktiivselt esmapilgul tekib mõte, et me peaksime seda arvestama, me ei soovi, et Äh, kedagi ebaõiglaselt äh, mingisuguses äh, seadusrikkumises süüdistatakse, kuid nagu Arliin ütles, see võib jälle vastupidi luua stiimuleid nendele riikidele, kes hakkavad ennast kaitsma, ennast võttes vastu sellise nõnda halva seadusandluse, mis takistab läbipaistvust. aga ka kui me leiame, et me vajame läbipaistvust, siis meie peaksime seadusandlikult kehtestama, mis peab toimuma. ja kui need riigid soovivad lepinguid, töölepinguid, siis nad peavad äh, selle murupilli alla neelama ja mõistma, et äh, ka nemad peavad sellest läbipaistvuse nõudlusest kinni pidama. meie Euroopana ei saa lihtsalt ootama jääda suurima turuna, et ootame, kuni kõik liituvad rahvusvahelise lepetega on häbiväärne, et me pidime ootama USA järel mäetööstuse küsimustes ja ei võtnud juhtrolli ja nüüd on saabunud aeg meil olla äh, teiste maailma riikide seas esirinnas ja ma loodan, et meie äh, fraktsiooni liikmed julgustavad ka õiguskomisjoni kolleege suhtuma asjasse tõsisemalt ja kindlameelsemalt. suur tänu, ma loodan, et varsti äh, kompromissi muudatusettepanekute esimesed variandid ilmuvad, mul on küll ajalisi piiranguid, kuna toimuvad kolmapoolsed kohtumised Äh, võib-olla me ei suuda silmast silma kohtuda, kuid me võime äh, nende dokumente omavahel vahetada, et äh, ähm, saada ülevaate sellest, mida teil öelda. kas me üheksandal endiselt hääletame? seega soov on hääletada üheksandal detsembril, et me oleksime valmis ka õiguskomisjoni tegevuseks. Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde Euroopa majanduse pikaajaline rahastamine, ma loodan, et see oli õige päevakorrapunkt, raportöör on Wolf Klints. suur tänu, aitäh, Sharon, ma loodan, et ma, et sa kuuled taas kord ingliskeelset tõlget, et tõlkesüsteem toimib. kõigepealt ma tervitan komisjoni algatust, et nad soovivad äh, selline, sellist laiaulatuslikku ja põhjalikku arutelu läbi viia selle teema osas järgnevatel aastatel. kindlasti äh, peab sellest äh, saama ka Euroopa majanduse üheks kõige olulisemaks punktiks, sellepärast et pikaajaline rahastamine on äärmiselt oluline majandus, pikaajalise majanduskasvu jaoks, see tagab töökohad ja see tagab ka konkurentsivõimelisuse meie ettevõtetele. Need on need valdkonnad, kus praegu Euroopa on maha jäänud. Te kindlasti kõik mäletate Lissaboni strateegiat, mille eesmärgiks oli kahe tuhande kümnendaks aastaks saada kõige tugevamaks äh, äh, teadmispõhiseks majanduseks ja kõige kiiremini kasvavaks majanduseks, aga selleks tulemuse, selle tulemuseni me ei jõudnud ja nüüd on uueks eesmä-, tähtajaks kaks tuhat kakskümmend, aga, aga selleks ajaks me kahjuks ei jõua vist selle tulemuseni. me teame, et Euroopas sõltuvad e-, ettevõtted väga suurel määral ähm, just pangandusest ähm, ja umbes seitsekümmend viis protsenti rahastatakse pankade kaudu, erinevalt USA-s, kus tuleb pankadelt vähem kui kakskümmend protsenti kogu pikaajalisest rahastamisest ülejäänud tuleb turgudelt ja siin on erinevaid põhjuseid, me ei saa loomulikult seda süsteemi täielikult muuta ega ka soovi seda, aga sellegipoolest me peame tagama, et pikaajalise rahastamise alus, alust me lai, suudame laiendama. kui nüüd välismaal ringi reisida ja äh, küsida lühidalt, et milline on Euroopa Liidu äh, olukord, äh, siis igalt poolt kuulud, ähm, kuul-, on kuulda, et te olete rikkad ähm, vanade traditsioonidega ja te kardate riske. ja loomulikult äh, see ei ole ideaalseks eelduseks äh, meie tegemiste jaoks, sellepärast me peame äh, rohkem investeerima haridusse, transporti, telekomi, teadus-arendustegevusse, uuendusse ja nii edasi ja me peame tõesti järele jõudma paljudes valdkondades, kus me oleme praegu maha jäänud ja selleks me peame kõik kes me tegutseme finantssektoris, oma panuse andma ja me ei saa siin jääda ainult ühe sektori juurde, me ei saa ainult seda oodata vaid traditsiooniliste kommertspankade poolt, vaid ega ka väikeste erapankade poolt, vaid siin peavad kõik koostööd tegema Ähm, kommertspangad, ükskõik, kas need on siis erapangad, hoiupangad, ühistupangad või midagi muud, et nemad jäävad kindlasti endiselt kõige olulisemaks ähm, finantsallikaks, vähemalt äh, järgnevateks aastateks. ja meil on ka nimetatud arengupangad ja mõningates riikides on päris suuri ja e, edukaid, näiteks Saksamaal Krediitanstalt für Wiederaufbau ja samuti ka Euroopa Investeerimispank või siis ka Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank, need võivad e, kindlasti abistada koos e, erasektori rahastajatega pikaajaliste investeerimisprojektide elluviimisel. ja ma leian, et siinkohal me peaksime vaatama just parimate tavade vaatevinklist asja peame vaatama, millised on olnud ähm, positiivsed lähenemised, algatused selleks, et äh, tõesti selliseid pankasid äh, rajada, toimivaid äh, pankasid rajada, ma tean, et Ühendkuningriigis on Green Investment Bank ja Andaluusias on samuti sarnaseid algatusi tehtud, Itaalias ja veel ühes liikmesriigis on ähm, algatusi tehtud selleks, et Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupangaga koos selliseid pankasid Ähm, rajada, mis töötaksid samadel põhimõtetel kui KFV Saksamaal. ja need äh, traditsioonilised ähm, pangad, mis, äh, mida muidu äh, kasutati, siis sellisel juhul on nad praegu sattunud väga keerulisse olukorda, et näiteks kindlustusandjad, pensionifondid ja nii edasi, need on sattunud suurtesse probleemidesse ja ja neil on tegelikult nagu topelttakistused selleks, et äh, pikaajalist äh, rahastamist tagada ja siinkohal ähm, ähm äh, komisjon siis üritab oma kvali-, krediidi kvaliteedi parandamise toiminguga ähm, parandusi läbi viia ja meie peaksime omalt poolt ähm, abistama ettevõtetel vahenditele eh, juurdepääsu saada, ma tean, et mõningates liikmesriikides on juba algatus tehtud, näiteks ehm, Varssavis on juba ehm, selline institutsioon, mis tegeleb eh, IPO-dega just VKE-dele ja samuti, mis puudutab siis erakapitali kaasamist, siis sellele peab ka rohkem tähelepanu eh, pöörama ja oma koduriigis ma näen, et isegi keskmise suurusega ettevõtted et ehm, Ehm, ka oma äh, võlakirju juba äh, omandavad selleks, et, et seda tehti varem pankade kaudu, aga nüüd teevad siis ettevõtted seda ise. ja loomulikult pankadel on ka äh, olukord keeruline, sest nad üritavad ka oma finantsvõimendust kuidagi tagada ja meil on siin ka institutsioonide poolt vaja võimalust, võimalus luua ka äh, väikeinvestoreid abistada, sellepärast et väga paljudes eh, liikmesriikides on tegelikult väga palju väikehoiustajaid, kellel on suur potentsiaal ja nad on praegu oma võimalustega ehm, õnnetud, sellepärast et eh, kui nad panevad oma säästud eh, nii-öelda hoiuraamatule, siis nad saavad selle eest väga madalat intressi ja väga paljud neist kardavad ka äh, Äh, riske selleks, et tõesti hakata siin fondidega, fondide kaudu investeerima või kuidagi muud, muud moodi investeerima. aga seetõttu meie näeksime ette ka sellist projekti, mis on, mis on suunatud just äh, väikeinvestoritele, mis äh, siis nende investeeringud, nende säästud suunaks pikaajalisse Äh, rahastamisprojektidesse, loomulikult äh, see ei peaks toimuma üleöö, aga igal juhul peaks väikeinvestoritele siis sellise süsteemi puhul ka tagama võimaluse mõne aja pärast siis äh, ka sellest investeerimissüsteemist välja astuda, kui nad seda soovivad. aga nüüd väärtpaberastamine on Euroopas justkui sõimusõna, me teame, et see on seotud ka kinnisvara mulli lõhkemisega USA-s aga see ei tähenda sugugi seda, et väärtpaberistamine on midagi vägagi negatiivset, kui seda tehakse mõistlikult. kui ei teki pidevat äh, uut väärtpaberistamist äh, ja selles osas on parlament ka oma panuse andnud, et äh, sellist fenomeni vältida, siis on see väga positiivne ja siinkohal Äh, me peaksime ka ja komisjon peaks hoolikalt jälgima seda tööd, mida on teinud Rahvusvahelise Vaartpaberi Järelevalveorganisatsiooni Finantsstabiilsuse Nõukogu valdkondade vaheline töörühm väärtpaberistamise valdkonnas. ja sellisel juhul ka siin valdkonnas ähm, on kindlasti suuri võimalusi finantsvahenduses, aga üks asi on kindel, et kui me räägime pikaajalisest rahastamisest ja pikaajalisest kapitalist, siis sellisel juhul me saame seda ligi tõmmata ainult sellisel juhul ka Euroopa Liidu välisest ruumist, kui meil on selline kontekst, mis on ka investori sõbralik ja see ei ole seotud mitte ainult seadusandlusega ja reguleerimisega. ja siin äh, tihtipeale meil on ka sellised kohustused, äh, millega Euroopa Liidu välised investorid nõus ei ole, aga ka, aga ka siin osas me oleme suhteliselt riski äh, riski kartvad ja ka tehnoloogiavõõrad, et see ei tööta ka meie kasuks ja nüüd lõpetuseks mina tervitaksin seda, kui komisjon viiks läbi korraliku mõjuhinnangu selle kohta, äh, kuidas neid erinevaid võimalusi saaks äh, kasutada, milline oleks nende, nende, sellest koostööst tulenevad võimalused ja kaaluks läbi ka erinevad riskid ja ohud, äh, samuti tuleks läbi vaadata ka omakapitali ehm, nii-öelda kalibreerimine ja samuti tuleb stabiilset ehm, stabiilsed maksusätted ja maksuraamistik luua, mitte keegi ei taha ühesuguseid, ehm, ühesugust maksumäära, aga igal juhul meil on vaja selliseid usaldusväärseid raamtingimusi maksunduse valdkonnas. me peame siin selge olukorra looma ja me peame ka vaatama, kas mitte olulistele taristutele äh, ei saaks maksusoodustusi kohaldada. näiteks kui ma siin mõtlen erinevatele transpordiprojektidele või nii, et võib-olla sellisel juhul saaks pikaajalist rahastamist äh, nende projektide puhul ka maksusoodustustega kohelda. suur tänu, ootan teie kommentaare. Uh, uh, aitäh, nüüd Vari äh, raportööride nimel kõigepealt Alfredo Palloni. <clears throat> suur tänu härra, proua esimees, lubage meil kasutada seda võimalust ja tänada Wolf Klintsi suurepärase töö eest, mille ta on ära teinud, kuid mitte ainult ei pea ma silmas siin tema ettepanekut, vaid tänada tahan teda ka selle eest, et ta on väga hea õhustiku loonud teema on oluline, oluline sellepärast, et see mõjutab otseselt kasvustrateegiaid üle terve Euroopa. ja ma äh, olen härra raportööriga üsna mitmes osas nõus, kui ta räägib näiteks arutelust, mida on peetud pikaajalise rahastamise osas, seda tuleb vaadata koos äh, majanduskasvu ja töökohtade loomise eesmärkidega ma arvan, et meil on siin isegi äh, vara olla natukene mm, enesekriitiline, kui me vaatame kriisi Euroopa ja maailma vaatevinklist. me ju teame, et äh, lahvatanud majanduskriis on investeeringuid äh, oluliselt vähendanud üle terve Euroopa Liidu ja see on tulnud, toonud kaasa kriisi ka selles osas, kui sõltuvad on ettevõtted, äriühingud täna pangandussektorist kui sõltuvad nad on sellest, kas nad saavad juurdepääsu äh, laenule või ei. ja see tegelikult eristab meid natukene teistest geograafilistest piirkondadest, eriti äh, või siis sealhulgas ameeriklastest. see on VKE-dele muidugi eriti oluline, sest et äh, nemad on praegu olukorras, mis on äärmiselt murettekitav ja seega me peame leidma võimalusi, kuidas investeeringuid ligi tõmmata. me tahame ju ometi seda, et Euroopa asuks tagasi majanduskasvu teele ja seega me peame kõigepealt vaatama eh, investeeringuid laiemalt eh, majandusse, aga vaatame ka seda, kuidas näiteks kodumajapidamiste sääste võiks eh, majanduse eesmärkide ette rakendada. ning lisaks tundub mulle, et me ei räägi siin mitte ainult tulust või riskidest kõrvalehoidmisest. nimelt ähm, siin on ka väga selge kultuuriline aspekt, on väga palju Euroopas erineva kultuuritaustaga riike, on selliseid riike, kus investeeringud on ähm, teatud äh, valdkondades äh, palju suuremad, kui nad on seda samas sektoris mõnes teises Euroopa piirkonnas. me peame vaatama, mis seda põhjustab, võib-olla on selle taga maksusüsteem, võib-olla meil oleks vaja seda harmoneerida Euroopa tasandil rohkem, võib-olla me peame hakkama tegelema mm, selle teemaga, nimelt maksude ühtlustamisega, see võib olla üks nendest hoovadest, mis annab meile võimaluse jõuda kokkuleppele eesmärkide osas see võib anda võimaluse äh, kraadi võrra tõsta investeeringute mahtu. ma tean, et ei ole äh, siin äh, lahendust, mis sobiks kõigile, ei ole sellist imerohtu, mis meid majanduskasvule viiks. me võiksime siin pikalt-laialt rääkida liberaalsetest meetmetest, ja nii edasi. loomulikult äh, käib praegu see arutelu selle kohta, millised meetmed me oleme valinud, kuid ühes me võime küll äh, kõik ilmselt kokku leppida, nimelt see, et kõik on nõus sellega, et Euroopa peab olema siin märksa aktiivsem. räägitakse seda juttu siin Euroopa institutsioonides, aga ka minu koduriigis Itaalias, et Euroopa peaks äh, näitama ennast millegi enamana kui lihtsalt seadusandja äh, na äh, me peame tagama selle, et äh, me ka oma sõnu täidame ja et äh, ühis, vabandust, et tööpuuduse määrad hakkavad paranema. me kõik oleme ju mures selle ühtse vankri pärast, mis Euroopat tõmbab ja veab. rahvas ootab meilt lahendusi ja ma arvan, et me peaksime neid neile pakkuma. suur tänu ja Liiam nüüd sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu, Sharon ma tahaksin kõigepealt tunnustust avaldada tööle, mille on ära teinud Vol- antud teema kallal. tema raport on äärmiselt hea alus edasiseks tööks ähm, ja loomulikult on ta äärmiselt kompetentne. komisjoni roheline raamat on pakkunud teatud suunised siis Euroopa majanduse pikaajaliseks rahastamiseks, seda ka kontekstis äh, mis, mida iseloomustab peaasjalikult kriis, äh, makromajanduslik kriis ja äh, investeeringud on need, kes äh, said esimese paugu sellest aastal kaks tuhat kolmteist on avaliku sektori investeeringud kaks protsenti, mõned aastad tagasi oli see kaks koma viis protsenti, erasektori investeeringud kusagil kuueteistkümne protsendi peal, see oli peaaegu kakskümmend kaheksa protsenti viis aastat tagasi nüüd äh, raportöör rääkis siis äh, sellest, kui oluline on läbipaistvuse tagamine. jah, need eesmärgid on õilsad ja kiiduväärt, aga ma arvan, et raportisse peaks sisse tooma ka äh, pikaajalise avaliku sektori investori mõiste äh, Äh, sellised asjad on ju olemas, näiteks Prantsusmaa oma investeeringutega pigem äh, läheks sinna kategooriasse, mitte riiklike arengupangaga ei ole tegemist, meie pikaajalised investeerijad, investorid, vabandust, ei ole sugugi pangad, vaid on avaliku sektori investeerija, investorid. mul on äh, hea meel, et lõikes kaheksa on öeldud, et pank peab olema investeeringute peamine rahastaja, see on Euroopa mudel mis eristab äh, meie mudelit anglosaksi või ameeriklaste mudelist, kuid äh, samas ähm, äh, peab täpselt vaatama, mis on raportööri seisukoht. kõigepealt tuleb pikaajaliste investorite suutlikkust tõsta selleks, et nendel oleks juurdepääs pikaajalistele vahenditele Euroopa rahand-, majanduse rahandamiseks, tuleb kasku, võtta vastu siis aruandlusreeglid ja öö, teised teatavad öö, seadusandlikud eelnõud, ta räägib sellest, et tuleb investoritele tagada õiguslik ja finantsiline stabiilsus ja keskkond. me oleme põhimõtteliselt nõus, aga selles, kuidas me selleni peaksime jõudma, on meil erinevusi. ma olen härra Pallonega täiesti nõus, et tuleb valida mingisugune viis, kuidas jõuda maksude harmoneerimiseni. ja meie kolleegid äh, kes siin saalis on, loodetavasti mulle vastu ei hakka ja pakuvad meile siis võimaluse, kuidas me võiksime selle eesmärgi suunas liikuda. ma arvan, et nii mõndagi oleks võimalik ette võtta. kohane oleks, eh, nii nagu eh, ka härra raportöör ütles, käivitada VKE-de finantseerimiseks uus eh, masinavärk, tuleb leida võimalused, kuidas neid, nende juurdepääsu kapitaliturgudele lihtsustada üks punkt, äh, mis on minu jaoks väga oluline, puudutab äh, väärtpaberistamist, konsolideerimisprotsess, pankade bilansside konsolideerimisprotsess käib, teatud liikmesriigid on saanud erandi, aga pangad loomulikult äh, jätkuvalt väidetavalt mängivad oma rolli investeeringute rahastajana, aga aga olgem ettevaatlikud, selles raportis ei peaks me seadma küsimärgi alla kahe tuhande üheksandast aastast saavutud edu, saavutatud edusamme pangandusseadusandluse osas. ma ei äh, kahetse sugugi Solvency kahte ega ei kahjatse ma ka kapitalinõuete neljanda direktiivi järgi. Äh, ma arvan, et meie kolleeg härra Kaaras on saanud selle asjaga väga hästi hakkama. väga paljud öö, äh, majandusteadlased kardavad seda, et väärtpaberistamist on alati kasutatud selleks, et mööda hiilida äh, Basel kolme reeglitest. ja mulle tundub, et siin tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sellepärast et äh, ma tahaksin meelde tuletada, et väärtpaberistamine oli just see põhjus, mis meid viis äh, nende halbade laenude skandaalini Ameerikas ja ka Euroop-, Euroopas osaliselt ja see on võimalus, kuidas äh, tuletisinstrumentide turule tuuakse sisse nii-öelda halbu toot-, äh, halb, halva äh, halbu tooteid ja see ei ja pahaloomulisi tooteid ja see kindlasti ähm, ei vii selleni nii-öelda kõrge kvaliteetse väärtpaberistamise. enne seda on meil vaja läbi viia mõjuanalüüs äh, me peame komisjonilt sellise majandus, äh, mõjuanalüüsi tellima, selleks, et nad välja selgitaksid, mis asi on siis see kõrgekvaliteetne väärtpab-, väärtpaberistamine, see on huvitav kontseptsioon, aga ma ei tea, mida see tähendab. ja me peame kindlasti selle asjaga, sellesse asjasse süüvima. lisaks äh, sellele mm, standardiseeritud äh, normid äh, vastutustundliku aruandluse osas äh, keskkonnakohustuste ja sotsiaalkohustuste täitmise korral, äh, seda peab Euroopa kindlasti tunnustama, kuid me ei peaks andma kellelegi äh, ka vaba voli selles küsimuses. ma toetan kõiki muudatusettepanekuid, mis minu sõnavõtuga kokku lähevad ja mul on väga hea meel, et meil on selles väga olulises küsimuses olnud võimalus äh, nii mõistlikult koostööd teha ja loodetavasti on see nii ka tulevikus. suur tänu! Now for the Greens uh,. I... roheliste nimel uh, äh, vastusega ähm,. härra Besse, ma tahaksin äh, vabandada härra Bass Eikhuti nimel kes peaks olema meie variraportöör, ähm, ta nimelt äh, ei saa tänasel kohtumisel osaleda ja ta võtab otse ühendust siis raportööriga, ta teeb temaga koostööst ja ta on oma märkmed juba koostanud äh, selle asja kohta, nii et ma vabandan. suur tänu ja ETSR-i nimel. veel üks asendusliige. tänan esimees, mina ei ole ECR-i vaariraportöör proua Fordent, ma tean, et ta valmistub väga põhjalikult ette mitmeid muudatusettepanekuid. ma kuulasin härra Klintsi suure tähelepanuga ja olen teinud ka mõned märkmed. laias laastus ütleksin, see raport on igati mõistlik ja ja, ja loomulikult meie kojas võivad arvamused erineda selles suhtes, kuidas käivitada või jätkata majanduskasvu, milliseid viise ja vahendeid selleks kasutada, kuidas ergutada majanduskasvu. seega päris loomulikult nendes küsimustes on meil erinevaid arvamusi, kahjuks härra Lambert ei ole kohal me võiksime jätkata seda debatti, äh, mis algas juba varasema päevakorrapunkti raames. kuid äh, paar-kolm tähelepanekut. ma nõustun härra Klintsiga äh, selles osas, et läbipaistev ja järjepidev regulatiivraamistik on hädavajalik. minu jaoks on aga küsimus selles, et me oleme regulatiivraamistiku küsimust aastaid arutanud ja minu küsimus on selles, kas meil pole liiga palju selliseid määrusi, mis moodustavad selle süsteemi ja muudavad selle süsteemi vähem läbipaistvaks, arusaamatuks. kas see liigne määruste arv ei hakka piirama tõusvat majanduskasvu. minu teine äh, tähelepanek võib-olla võib tekitada vaidlusi. ma mõistan üleskutset äh, stabiilse maksukeskkonna loomiseks, kuid ma oleksin väga ettevaatlik selles küsimuses, sest äh, mina olen selline inimene, kes on alati pooldanud maksualast konkurentsi ja seetõttu kutsuksin üles ettevaatusele, kui me kutsume üles maksustamist harmoneerima. see oleks nagu kõrvalmärkus Philip Lambertsi seisukohale, mille ta avaldas paar minutit tagasi. sest maksualane konkurents toimib ja me peaksime võimaldama seal edasi toimida ja mitte hakkama seda piirama. Need olid mõned minupoolsed märkused, veel kord, ma ei ole raportöör ja ma olen päris kindel, et proua Ford äh, teeb ka äh, sidusat koostööd raportööriga. tänan. tänan. kuud ei ole koha ja nüüd on äh, täiendavad sõnasoovijad, Jean-Paul on palunud sõna. suur tänu, proua esinaine mul on mõned lühikesed märkused, kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma olen Wolf Klinsi analüüsiga täiesti nõus. Äh, ühes punktis äh, äh, mul on teine seisukoht, nimelt maksusüsteemi osas ja olen nõus sellega, mida ütlesid härra Pallone ja Liam nimelt, me ei tule sellest asjast välja ilma, kui me harmoneerime mõistlikult kuidagi neid maksumäärasid aga ma olen Wolf Klintsi seisukohaga nõus väärtpaberistamise osas, väärtpaberistamine peab olema kõrge kvaliteetne, aga me ei saa sellele üle minna öö, äh, tähendab, me peame seda tegema selleks, et tagada mm, pikaajaline rahastamine. kui me vaatame statistikat, siis äh, me näeme sealt, et äh, jah, tohutud äh, Äh, tohutu skandaal äh, nende halbade laenudega Ameerikas, äh, väärtpaberistamine Euroopas, kui me ei vaata Ameerika tooteid, see tõi kaasa ka veelgi suurema kriisi ja see on asi, mille pärast me ei saa siis seda pikaajalist rahastamist ainult väärtpaberistamisel üles ehitada. Hildiko Kalb-Elts, palun. Mm, suur tänu, esinaine Eh, üldiselt ma olen nõus härra Klintsi märkustega, kuid on siiski paar aspekti, millele ma tahaksin juhtida tähelepanu ja need on seotud näiteks viienda punktiga. on tõsi, et Euroopa Liidus pikaajalist finantseerimist annavad põhimõtteliselt pangad ja seda mitte seetõttu, et äh, haldusaparaat ei suuda korralikult hallata. loomulikult investeeringud peavad olema läbipaistvad, turvalised. see on oluline aspekt ja seda me tunnustame alati ja kõikjal. aga kui me räägime uutest äh, finantseerimisallikatest, uutest fondidest, peaksime rõhutama ka riigiabi rolli Äh, tuleviku finantseerimisvõimaluste kontekstis. ma ei nõustu sellega, et riik on paratamatult halb omanik või valitseja ja, ja ma arvan, et on hea luua pikaajalise finantseerimist silmas pidada äh, regionaalseid pankasid, eriti piiriüleste projektide rahastamiseks seega piirkondlikud arengupangad on hea idee. kui me räägime konkurentsi ja innovatsiooni raamistiku projektist, siis ka see on hea vahend PKE-de rahastamisel, kuid samas on oluline teada, et raamatupidamisnõuded, äh, mis oleksid ühesugused kõikjal Euroopa Liidus, oleks hea mõte ja toetaksid ka läbipaistvust. ja kui me võrdleme maksude äh, harmoneerimist, maksustamise koordineerimist, äh, maksusoodustusi ja vabastusi, lühemas perspektiivis maksude harmoneerimine ei ole hea äh, vahend struktuuriprojektide rahastamisel me võib-olla pikemas perspektiivis maksude harmoneerimine on hea mõte, kuid praegusel ajal lühemas perspektiivis peaksime püüdlema maksude koordineerimise poole. täna, kas keegi veel soovib? ei, Wolf, kas sa soovid veel kord sõna? ma tahan neid tänada äh, kommentaaride eest ja jään ootama ka variraportööride kommentaare, nendelt raport-, variraportöörid, kes täna kohal ei ole äh, üks lühivastus meie kolleegile Jacekil Komaregini stabiilsest ja usaldusväärsest maksukeskkonnast, siis ma sellega ei mõtle maksumäärade täielikku harmoneerimist, vaid mõtlen sellist stabiilset süsteemi loomist, mis ei muutu aastast aastasse. tooksin näite. suuremad äh, Saksamaa kindlustusfirma Allianz otsustas teha pikaajalise investeeringu Norrasse äh,, sest äh, arvutuste põhjal see tundus olevat hea investeering. kaks aastat pärast äh, investeerimist äh, Norra maksustamisseadus muutus ja projekti tasuvus vähenes poole võrra ja selle all ma mõtlesin ebastabiilset maksukeskkonda ja see ei ole atraktiivne välisinvestoritele ja seetõttu me peaksime hoiatama sellise suuna eest suur tänu. ma vaatan, milline on meie avaga, ajakava. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas detsember kell kaksteist ja arutame neid üheksandal jaanuaril, et hääletada kahekümne teisel jaanuaril ja esitada see teise veebruari täiskogule me oleme natukene oma indikatiivsest ajakavast ette jõudnud ja teen ettepaneku pidada lühikene viieminutiline paus, et kontrollida, et need, kes peavad kohal, on ka kohal ja seega me jätkame viie minuti pärast. ja siis arutame töötajate finantsosalust ettevõtte tuludes.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 ja tema raportiga seoses esitatud muudatusettepanekute läbivaatamine, annan sõna raportöörile. suur tänu, esinaine, nagu ma juba ütlesin, ma olen seda arvamuse projekti kallal töötanud ja suutsin paar nädalat tagasi ka oma esialgsed mõtted kirja panna, äh, et esitada komisjonile, ma olen saanud kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut, see on nagu äh, üks muudatusettepanek minu raporti iga rea kohta. me oleme teinud tihedat koostööd variraportööridega ja fraktsioonide nõunikuga, nõunikega, et maksimaalselt äh, vähendada muudatusettepanekute arvu ja koondada nad kompromissettepanekuteks. nii palju, kui see on võimalik. arvamus koostati lähtudes sellest, et tuleks võimaldada äriühingutel äh, juurdepääsu tegevuste finantseerimiseks ja see meie tähelepanu keskmes olev tegevusvaldkond puudutab ka küsimusi, mis seonduvad maksupoliitikaga ja ei tohiks rikkuda ka Euroopa Liidu vastavaid reegleid. ja seetõttu meie sõnakasutus oli üsna üldine ja ebamäärane mõeldes nüüd varem toimunud aruteludele siin kojas, siis ma tahan öelda, et äh, kahekümne kaheksa muudatusettepanekust, ettepanekust enamus on mulle vastuvõetavad. sest need muudatusettepanekud aitavad teksti paremaks muuta lähtudes sellest äh, kursist, mille me oleme paika pannud, kaks või kolm muudatusettepanekut on leidnud ka algsete esitajate poolse toetuse, kuid siiski on paar valdkonda, mille kohta ma tahaksin oma tähelepanekud avaldada, näiteks muudatusettepanek B, kus pakutakse välja võimaluse töötajatele, kes on kaotanud oma töö majanduslikel põhjustel, on töötud äh, seoses majanduskriisiga ja saavad ka töötuhüvitist või muid sotsiaaltoetusi, et neid majanduslikult toetada ja minu mõte oli selles, et äh, ettevõttega kokkuleppel ja ma jätan ka sidusrühmadele nüüd manööverdamisruumi, äh, siis ka kokkuleppel ettevõttega töötajatel oleks võimalik toetuste hüvitistena saadud raha paigutada ettevõttesse, mis tähendab seda, et need kaasatakse uuesti majandustsüklisse. ja need vahendid, mida nad niikuinii kulutaksid, jooksid tagasi ettevõtetesse ja see aitaks tõsta ka nende töötute inimeste väärikust. ja ma soovitaksin sellist lähenemist kolleegidele, võib-olla see kõigile kohe ei meeldi nüüd te võite arvata, et tegemist on ka nagu sotsiaalpoliitika aspektiga, kuid see aitab siiski inimeste eneseväärikust alal hoida ja inimväärikust tõsta. oluline seejuures on see, et tegemist on ju riigi rahaga, mis on välja makstud toetustena, hüvitistena, mille võiks siis nüüd kanaliseerida tootmistsüklisse mis aitab toota siis eh, eratulu ja seeläbi tõsta ka nende inimeste heaolu. suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel eh, nüüd Moitsa. tänan esinaine, suur tänu raportöörile selle raporti eest ja eh, kolme kompromissettepaneku eest. ma usun, et meie ees on hea tekst, tekst, mis on kooskõlas selle positiivse trendiga finantsosaluse kavadus, eh, mis on käivitunud mitmetes liikmesriikides. ja ma usun, et see teema ajal, mil me püüame üle saada kriisi põhjustest ja tagajärgedest, vajab ühenduse tasemel arutelu. meil on vaja sellist üleeuroopalist põhiraamistikku ja suuniseid selle kava toetamiseks. meil on vaja sellist platvormi, mille abil töötajate osaluse vastastikuse tunnustamise raamistik saab võimalikuks ja ma usun, et ka komisjon sellega nõus. ja ma usun, et kõik kavandatud meetmed peaksid olema pikaajalised, jätkusuutlikud ja lähtuma vabatahtlikkusest ning ka töötajate võrdse kohtlemise ning hoolsusnõuete põhimõttest kui me räägime nüüd eelarvepoliitikast, kui me räägime palgast ja siis äh, tööhõivepoliitikast, finantsosaluse puhul meil on väga palju nii-öelda liikumisvabadust, kui niimoodi võib öelda, ja samal ajal tuleb veel väga palju ära teha. ma igati üritaksin stimuleerida komisjoni tegelema selle küsimusega, koguma näiteid headest tavadest, et Äh, kehtestada äh, Euroopa põhimõte nende suhete juhtimiseks. me peaksime rohkem pöörama tähelepanu ka maksuküsimustele, eriti võimaliku topeltmaksustamise vältimisele, kuid samas me peame leidma ka ühenduses võimaluse, et aidata need nende kavade puhul teatud maksumäärade ja nende ähm, soodsate tegurite tuvastamisel. ma leian, et see on küll huvitav idee, kuid mul on teatud probleeme selle idee elluviimisega ja seetõttu ma äh, pidasin nõu oma kolleegidega teistest komisjonidest, eriti tööhõivekomisjonidest, küsides nende soovitusi ja tahaksin jätta ka teile natuke aega nende küsimuste üle arutlemiseks, äh, sest need on ideed, mida sotsiaaldemokraadid on valmis toetama. suur tänu, nüüd liberaalide nimel Philip de Beckerit ei ole kohal, kas keegi võtab tema asemel sõna, tundub, et mitte. roheliste nimel, aa, Philip on kohal me oleme natuke ajakavast ette jõudnud. ta on väga kergejalgne. kui sa oled valmis, palun sõna sul. We, we, we know already more or less what it's a ühesõnaga enam-vähem juba teate, millega tegu on. loomulikult me sooviksime kõigepealt tänada raportööri tehtud töö eest ja äh, suur tänu ka nende viljakate arutelude eest, äh, mis me maha pidasime ja me oleme jõudnud äh, samade põhimõtete juurde, nimelt et töötajaid tuleks äh, motiveerida selleks, et nad jääksid ettevõtetesse kauemaks, aga et neil oleks ka motivatsioon ähm, mida saab siis ähm, teostada ka finantsosaluse kaudu. me teame, et ähm, see sõltub loomulikult ka eri ettevõtete iseloomust ja see on vabatahtlik, aga igal juhul töötajatele äh, või tööandjatele tuleks siis anda võimalus ise valida, millised need stiimulid võiksid olla, kuidas nad neid ähm, välja töötavad. nüüd kompromiss A, siin ma olen täiesti nõus selle teksti filosoofiaga aga ma arvan, et me üritame sama asja kolm korda korrata, nii et võib-olla me peaksime seda ümber sõnastama ja see tegelikult äh, sisu poolest midagi ei, ei muuda, aga igal juhul äh, see lause, mida praegu korratakse lause alg-, äh, lõigu alguses ja korratakse samamoodi lause lõpus, et üks nendest tuleks ära võtta. nüüd kompromiss C, seda me võime ka toetada. minu meelest on see väga selge kompromiss ja see on tegelikult ka tõsiasja konstanteering ja e, e, kompromiss seega meil ka tegelikult probleemi ei ole, et kui nüüd töötajad on sunnitud ettevõttest e, lahkuma, siis nad saavad reinvesteerida oma ettevõttesse, aga samas neid ei tohiks koheldada mitte teistmoodi kui ükskõik millist aktsia, aktsionäri tegelikult, et sellisel juhul nad muutuvadki nagu aktsionärideks. ja sellisel juhul ma teeksin ettepaneku, et teie praegune ettepanek praegu mingit lisandväärtust ei oma ja seetõttu ma leian, see kompromiss B on tegelikult äh, see, mis on nagu kõige keerulisem meie jaoks, nii et paar, see oligi paar sõna meie poolt. aitäh! vabandust, et peaaegu teid maha tõmbasin äh, kõnelejate nimekirjast, aga me olime natukene oma ajakavast ette jõudnud. rohelistest ei ole kedagi kohal. kas ECR-i nimel keegi räägib? kedagi ei ole siin. kas keegi veel soovib sõna? siis sellisel juhul me saame palju kiiremini oma töödega valmis. selge, rohkem ähm, sõnasoovijaid ei ole. sellisel juhul ma annaksin sõna uuesti raportööle Fabrizio, palun. In merito alla posizione dell'Alde, però mi è arrivata una comunicazione relativa. lühidalt, ma sain veel ühe teate kompromiss B kohta kui te soovite sinna osade kaupa hääletamist, siis me võime te täiesti seda teha. et ma olen täiesti nõus sellega, et see kompromiss kaheks jagada. nii et nii nagu mina asjast aru sain, siis oli ka ALDE esindaja nõus äh, selle kompromiss B-ga ja selle jagamisega. jah, tuli spond. I'm, I'm more than glad to respond. I think that äh, siin on vist äh, tekkinud arusaamatus, kompromiss B, ütleb härra De Backer, et näiteks kui keegi on vallandatud, siis ta saab investeerida ettevõttesse, aga kui, kui pannakse kohustus veel, et, et see inimene tuleks uuesti tööle võtta, siis see on väga kummaline, sellepärast et me peame ju vaatama ka erineva, erinevates, arvestama erinevate suhetega et äh, ettevõte loomulikult äh, võib öelda, et jah, me hakkame oma aktsionäre äh, tööle võtma, aga sellisel aga sellegipoolest ettevõtjad ise peaksid ju saama otsustada, et keda nad saavad tööle võtta, nii et see idee, mis selle taga peitub, selle ettepaneku taga peitub, on natukene keeruline meie jaoks et praegugi mitte miski ei ähm, takista inimesi ettevõtetesse investeerima, samuti ei takista mitte miski ettevõtteid äh, inimesi tööle võtmast, nii et ma ei näe lisandväärtust nagu sellel ettepanekul. kas raportöör äh, soovib vastata? meil on väga palju aega, sellepärast et järgmise teema raportöör on ähm, hiljaks jäänud, nii et me võime oma meelt siin praegu lahutada selge. me ei pea muidugi ruttama, aga ma sain kirjaliku eh, teate ja selles kirjalikus teates tehti ettepanek, et see lause kompromissis, kompromiss B-s, et see tuleks eh, kaheks jagada. ja mina pean ütlema, et eh, mina oleksin sellega nõus et me saame kahes osas selle üle hääletada, et minu poolest oleks see täiesti võimalik. nüüd vaatamata sellele, kas töötajad on siis lahkunud ettevõttest äh, ja kuidas nad siis ta tagasi tuua ettevõtte juurde, et siin ma tegelikult ma soovisin rohkem arvestada sellega, et praegu meil on ikkagi äh, finantskriisiga tegu. aga, ja see, investeeringud on vajalikud, aga siin ei ole hõlmatud mitte erainvesteeringuid, vaid siin on siin ma keskendusin eelkõige just äh, avaliku sektorile, avaliku sektori kuludele, sellepärast et riik on ju samuti ähm, oma kulutused teinud selleks, et need töötud äh, saaksid äh, ka mingi sissetuleku. ma kordan üle meie mõtte. meie nimelt soovisime, et need vahendid ja siin on nende vahendite puhul on väga suuri erinevusi, ähm, näiteks töötutoetuste puhul riigiti on väga suuri erinevusi, aga meie soovisime, et need töötuhüvitised oleksid siis justkui erainvesteeringute süsteemi kaasatud. aga see on loomulikult äh, iga riigi äh, sotsiaalvaldkonna pädevustes. aga nüüd äh, selle kohta, mida ütles sotsialistide esindaja, jah, tõepoolest, me võime selle punkti üle vaadata ja homme homseks me võiksime vaadata, et võib-olla on selle baasil võimalik kompromiss välja töötada. oluline on siin ikkagi sellise euroopaliku lähendamise, lähenemisega, aga me peame ka vaatama, milliseid finants, finantseerimisvõimalusi ettevõtetel on selleks, et tagada, et restruktureeritud ettevõtete töökoha kaotanud inimesed jällegi saaks ähm, ettevõtlusesse ja tööturule tagasi tuua. nii et äh, ülejäänud muudatusettepanekutega me tegelikult oleme nõus, et kui kahekümne kaheksast me ainult kaks peame tagasi lükkama, siis ähm, need arvud räägivad iseenda eest, et äh, ilmselge on see, et me oleme siiski suures osas ähm, ühel arvamusel ja ma istun kokku veel sotsiaaldemokraatide esindajaga. ja me teame, et väga palju tööd on veel teha, sellepärast et tingimused liikmesriigiti on väga erinevad. suur tänu äh, meil on siin natukene probleem järjekorraga seekord, nimelt meil on kakskümmend viis minutit eh, enne, kui järgmine raportöör kohale jõuab, annaksin sõna siis komisjonile ja, eh, ja siis töörile, nii et seekord on teil palju aega, komisjon. tänan, esinejana, ma ei eh, kommenteeri detailselt seda arutelu, kuid ma tahaksin esile tõsta komisjoni huvi ja tegevused selles valdkonnas. kaks lühikommentaari, esiteks töötajate osalus äh, sisaldus ka komisjoni tegevuskavas äh, äriõiguse ja äh, ettevõtete juhtimise dokumentis paar aastat tagasi. me rõhutasime, kui oluline majandustes suhtes põhja-põhja, laiapõhjaline töötajate osalusprogramm selleks, et suurendada läbipaistvust ja ettevõtete juhtimise kvaliteeti Äh, nendes ettevõtetes, kus on siis töötajate osaluse kavad rakendunud. on läbi viidud mitmeid empiirilisi uuringuid, mis kinnitavad neid äh, tulemusi, mis näitavad, et ettevõtete konkurentsivõime ja tootlikkus on suurenenud ning teiselt poolt on suurenenud ka töötajate motivatsioon ja tähelepanu ettevõtte tegevusele. sellel on otsene äh, positiivne mõju majanduskasvule, konkurentsivõimele ja tööhõivele lisaks sellele on selged seosed ka ettevõtete pikaajalise tegevuse planeerimisel ja majanduse rahastamisel. teiseks, Euroopa Parlamendi pilootprojektid töötajate osaluse suurendamiseks on selline, kus komisjon annab omapoolse hinnangu töötaja finantsosaluse kavadele ning regulatiivraamistikule kõikjal Euroopas äh, ja püüab aru saada ka, miks liikmesriigid on suured erinevused ja millised on tekkinud raskused piiriülesel rakendamisel nende kavade puhul ning püüab äh, sõnastada ja kirja, kirjeldada regulatiivseid ja mitteregulatiivseid meetmeid, mida võiks kavandada või rakendada töötajate finantsosaluse suurendamiseks eriti aktsiakapitalis. näiteks me võiksime suurendada läbipaistvust äh, heade tavade tutvustamisel, parandada regulatiivkeskkonda ning äh, keskenduda ka maksukoormusele. Nende pilootprojektide vahetulemused äh, ja erinevate riikide head tavad esitatakse jaanuaris toimuval konverentsil Brüsselis ja volinik Barnier kasutab seda võimalusena äh, Äh, esitada omapoolne sõnavõtt, äh, mis keskendub siis töötajate finantsosalusele ettevõtte tegevuses. suur tänu, kas keegi veel soovib sõna võtta? raportöör konsulteerib. kas raportöör Fabrizio soovib veel kord sõna saada? jah, suur tänu ma tahaksin ühte üksikasja kommenteerida pärast komisjoni ärakuulamist. ma nõustun kõigiga, mis öeldi, kuid eh, kui me räägime nüüd semantilisest küljest, siis itaaliakeelses versioonis selle raporti pealkirjas räägitakse eh, töötajate finantsosaluses ettevõtte varades, eh, inglise keeles ilmselt peaks sõna profit olema kasumis. kuna mina räägin aga ettevõtte tegevusest, ja ma loodan, et, et Itaalia kolleegid ei mõista seda vääriti. sest me räägime töötajate osaluses ettevõtte tegevuses ja mitte milleski muus. kas keegi veel soovib sõna? Ähm, mind teavitati, et Andres Schwab jääb kümme minutit hiljaks kavandatud ajast, mis tähendab seda, et meil on nüüd kakskümmend minutit aega. ja selle kahekümne minuti jooksul ma ei suuda midagi ette võtta ja teen ettepaneku minna veel ühele lühipausile viieteistkümneks minutiks ja loodetavasti saame pärast viieteistkümne minutist pausi taas jätkata. tänan okay, everybody. niisiis, kolleegid, raportööri oleme me kätte saanud. härra raportööril oli tead-, nagu ma aru saan, mõningaid probleeme oma reisimisega siia ja oleme jõudnud päevakorrapunkti juurde number seitse nimelt puudutab eeskirju, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral Andreas Schwab on äh, meie ähm, raportöör ja Andreas, nüüd ma annangi sõna siis teile. suur tänu! lugupeetud kolleegid, mul on äh, väga hea meel, et meil on äh, täna võimalus pidada esimene arutelu nende erinevate muudatusettepanekute üle ja eelneval nädalal variraportööridega me juba ühe korra koos istusime ja me arutasime väga huvitavatel teemadel, olulistel teemadel ja jõudsime ka esimeste ähm, suundadeni ja mul oli väga hea meel, et me olime ühel seisukohal selle üle, et äh, nimelt see teema on äärmiselt oluline ja et äh, ja me rääkisime siin siis ka Leedus programmist. ja seetõttu me vaatasime läbi ka äh, üldiselt muudatusettepanekud äh, ja mm, me esialgu kompromissideni ei jõudnud, aga äh, ka proua Infeld ütles, et Euroopa Komisjoniga sel nädalal, sel nädalal juba me siis istume veel kord kokku, eelkõige selleks, et uurida küsimust, et kui kui oluline on see leebusprogramm Euroopa Liidu konkurentsiõiguse täitmiseks. ja seetõttu mul on väga hea meel selle üle, et meil on võimalus homme Euroopa Komisjoni esindajaga seda veel kord arutada ja ja proua esinaine, ma annaksin väga hea meelega teile ülevaate selle üle, kuidas me praegu menetluslikus äh, laadis edasi oleme läinud, te teate, et ähm, õiguskomisjonis on tekkinud äh, teatav Ähm, eriarvamus selle üle, kes peaks olema juhtivkomisjon erinevate küsimuste osas ja mul on väga hea meel, et nüüd peale kahte kuud vaidlemist oleme me jõudnud ähm, lahenduseni, nimelt äh, õiguskomisjonil on siis artikkel viis, artikkel kümme, seitseteist ja kaheksateist osas pädevus, ainupädevus siis ja vastavalt siis nendele artiklitele artiklitele ka definitsioonide osas on neil pädevused ja, ja nad teevad siis oma ettepanekud ka põhjenduspunktide osas ja meie komisjon on ainupädevus siis artikli kuus, seitse, üheksa, üheksateist kuni kakskümmend kaks ja ka lisaks artikkel neljale nelja osas ja ülejäänud osad, ülejäänud artiklite osas meil on siis ühispädevuses ja mul on väga hea meel, et, et härra Rapkai õiguskomisjonist meiega koostööd teeb ja ja härra Rapkaiga ma olen juba erinevatel kordadel kohtunud, aga paraku me praegu veel ei tea, millal ta oma raporti projekti esitab. ja eh, selleks eh, ja kuna me peame ära ootama tema raporti projekti esitamise ja ka hääletamise, siis me peame siin oma komisjonis oma töid äh, kohandama vastavalt õiguskomisjoni töödele, aga arvatavasti kahekümne esimesel jaanuaril õiguskomisjon äh, saab siis ähm, hääletada selles osas ja ma usun, et meie sekretäriaat äh, sama pühendunult kui ka varem esitab ka muudatusettepanekud, nii et me saame kahekümne seitsmendal jaanuaril siis oma komisjonis hääletada ja te olete kuulnud, et nõukogus on toimunud ka õigustalituse arvamuse osas arutelu, et ähm, nimelt nõukogu ei peaks olema ainult artikli sada kolm alusel olema pädev ja komisjon on oma ettepaneku äh, pannud kahele õigusalusele, nii et me peame siis ka vaatama, milline on nõukogu edasine seisukoht. aga nõukogu saab äh, õigusliku aluse osas ainult ühehäälselt äh, otsuse vastu võtta ja ma olen praegu kuulnud, et äh, et seal mõningaid eriarvamusi on, nii et igal juhul parlament jääb kaasatuks sellesse töösse. ja nüüd äh, paljudes minu poolt esitatud äh, muudatusettepanekutes kajastub ka see, et mis puudutab siis õiguse raamistikku ja siin ma olen maininud ka Euroopa kohtu kahte kohtulahendit maininud, nimelt mis puudutab siis dokumentide salastamist, äh, selliste dokumentide äh, salastamist, äh, mis on seotud ka tunnistajate programmiga, et need dokumendid ei tohiks jääda salastatuks. nii et ei tohiks tagasi lükata juurdepääsu sellistele dokumentidele, aga nüüd, mis puudutab tunnistajate kaitset, mida komisjon äh, on juba mitmeid aastaid edasi viinud, siis see on äärmiselt oluline, sellepärast et äh, ilma tunnistajateta tegelikult äh, ka ei, me ei oleks jõudnud paljudele kartellidele äh, jälile jõudnud ja hagi, ühishagid on äärmiselt olulised ja vastavad menetlused on olulised ja komisjon viimastel aastatel on äh, nende tegemistega hästi edasi läinud ja seetõttu ka juurdepääs dokumentidele on oluline ja me peaksime need tunnistajaprogrammid selliselt ähm, kujundama, et äh, võimalikult paljud saaksid neid tulevikus kasutada ja et äh, siis ka ähm, kartellides osalejad peaksid siis saama vihjeid anda komisjonile, aga et nad ei, aga et nad ei peaks siis kahju maksma ja et ka tarbijad ei peaks äh, kahju maksma. nii et äh, kartellid äh, jäävad endiselt kohustatuks kahju maksma, aga kui, kui nad siis nii-öelda leebusprogrammi või leebusavalduste alusel ähm, ähm, tunnistusi annavad, tõendeid toovad, siis ähm, siin tuleks kindlasti edasises menetluses sellega arvestada ja vastavaid muudatusettepanekuid on ka tehtud, mis siis puudutavad eelkõige leebusprogrammi ja sellega ma praeguseks lõpetan ning ma ootan ka huviga, mida teised kolleegid siis oma muudatusettepanekute kohta veel selgitavat ütlevad, aitäh no,! suur tänu ja nüüd annaksin sõna äh, variraportööridele, sotsiaaldemokraadid kõigepealt ja Anto Liin suur tänu, proua esimees ja ma tahaksin siinkohal tänada härra Schwabi tema sõnavõtu eest. aga loomulikult ma tänan teda ka kõigi nende võimaluste eest, mis meil olid temaga eelmisel nädalal, sellel nädalal asjast rääkida. aga need arutelud peavad jätkuma, sellepärast et äh, aeg surub meile peale, kui me tõesti tahame jaanuaris asjaga ühele poole saada. see tähendab seda, et praegu peab käima äh, minema kibetöö. nüüd õiguslikust, õiguslikust alusest rääkides ähm, ja sellest debatist rääkides äh, see on algusest peale olnud meie jaoks selge, et asi küll puudutab otseselt konkurentsiseadusandlust, kuid on väga tihedalt seotud ka vastutuskohustuse valdkonnaga, mis on ju ka oluline osa praegu ettevalmistavast seadusandlusest. ja sellest on väga paljud äh, nõudnud seda, et äh, seadus peab olema õiguslikuks aluseks ja et parlament äh, peab olema ka kaasatud. seega komisjoni poolt välja pakutud õiguslik alus minu meelest äh, annab meile võimaluse sekkuda parlamendina ja täidab ka muud eesmärgid. mina olen esitanud umbes kakskümmend viis muudatusettepanekut, kuid nendest ainult kaks langevad nüüd ära. sellepärast, et vabandust, ainult kaks nendest kehtivad, sellepärast et ülejäänud puudutavad õiguskomisjoni algatust, aga veel, see, mis puudutab kahju hüvitamist see on ju ometigi konkurentsiseadusandluse eraõiguse sammas ja see on väga oluline. kuulamise ajal selle mandaadi alguses siis volinik rääkis sellest ja mul on veel meeles, et Rahvapartei ja sotsialistide esindajad rääkisid siis vajadusest ähm, seada prioriteediks seadusandlikud algatused, eriti mis puudutavad kollektiivhagisid. ja sellel põhjusel öö, äh, kuigi tegemist ei ole dokumendiga, mis puudutab otseselt kollektiivhagisid, räägib ta siiski hagidest. see on väga oluline dokument ja, ja õiguskomisjon peab väga ettevaatlik olema selles osas, kuidas ta sellele läheneb. minu muudatusettepanekud puudutavad järgmiseid küsimusi, mõlemad, mõned nendest on tehnilisemat laadi, kuid meie peamine eesmärk on öö, ähm, äh, sõbralike kokkulepete öö, Äh, meetme sissetoomine, mille kohaselt siis hüvitisi võib-olla mõnede juhtumite puhul makstakse otseselt välja, aga et hüvitis võib võtta ka mingisuguse muu kuju, mis osapooltel on vastuvõetav. ma tahaksin, et selline sõbralik lepitus oleks võimalik või hüvitussüsteem. ma tahaksin, et oleks võimalik äh, ka see, et äh, hagi saaks esitada kas üks osapool või ühe või mitmena, mitme Äh, osapoole esindajad, kes on siis kannatanud kas otsest kahju või äh, on nende õiguskindlust vahendatud, et meil ei oleks sellist olukorda hiljem, kus äh, kohtulahendid hakkavad teineteisele vastu rääkima. sedasi ei tohiks mitte sugugi jätta liikmesriikide otsustada, vaid tuleks põhimõtetes juba tuua see printsiip välja. lisaks sellele me peame kaitsma ka oma leibusprogramme ning peame jõudma tasakaaluni osalt siis nende programmide kaitse vahel ja teisalt selle vahel, et ka ohvreid tuleb kaitsta, nendel peab olema piisavalt juurdepääsu informatsioonile selleks, et oma hagi toetada ka siin me peame tagama selle, et äh, kontroll äh, oleks äh, paigas, leebusprogrammid peavad jätkuma, kuid peab olema ka võimalus infot eristada vastavalt erinevatele dokumentidele. osa infodokumendist on oluline ja osa ei pruugi alati olla oluline ja need kaks asja tuleb omavahel selgelt eristada selleks, et kaitsta leebusprogrammide tõhusust ja see on siis minu ettepanek. nüüd konkurentsiseadusandlus ja hüvitised, mis puudutavad nii äriühinguid ka ta- ja ka tarbijaid, siis siin tuleb kahel tasandil tegutseda, kõigepealt siis võib anda hüvitise kas äriühingule, kes need jagab laiali äh, kliendile või siis antakse need üksikisikutele, peab olema võimalus, et hüvitus äh, oleks võimalik välja maksta emmal-kummal tasandil, aga mitte mingisugust topelthüvitist muidugi ei saa lubada ja selleks peab olema mingisugused garantiid paigas teisalt me peame tagama selle, et ei oleks mitte mingisuguseid karistavaid hüvitisi ja tagada tuleb see, et oleks korralikult paigas suhted era- ja avaliku sektori sanktsioonide vahel. see tähendab seda, et Konkurentsiametid algusest peale ei hakka hindama sugugi era- Äh, vara, vaid lähenema asjale konkurentsi vaatevinklist. Nad peab, me peame tagama selle, et kui saavutatakse sõbralik kokkulepe, siis tuleb äh, ohvritele maksta ka äh, sobivat hüvitist. aga see peab kõik juba protsessi algusfaasis sisse tulema, selleks et Konkurentsiametid saaksid astuda vajalikke samme Need on, need on mõned äh, valikuvõimalused, mis minu meelest peaksid lõppteksti jõudma. aga veel üks punkt, mis minu meelest on väga oluline ja millest tuleb kindlasti rääkida. nimelt siis grupisanktsioonid äh, minu meelest see mõte, et esitatakse soovitus grupisanktsioonide jaoks ja see mõte, et see soovitus ei ole siduvat laadi, võib meid mõne aasta pärast viia olukorrani, kus äh, lähenevad grupid sellele väga erinevalt, liikmesriigid väga erinevalt ja lahendid saavad olema ka väga erinevad ja minu meelest me ei peaks praegu siin külvama sellist erisust. eesmärgiks peaks olema siiski põhimõtete paikapanemine selleks, et, et me saavutaksime tasakaalu kõikide osapoolte vahel. liikmesriigid peavad saama võimaluse tagada selle, me peame kaitsma kollektiivhagi esitamise võimalust, aga vaatama, milline võiks olla selle kumulatiivne mõju, see võib olla tohutu. ja nüüd ülejäänud hagid, siis nende puhul minu meelest peaksid olema paigas ka äh, põhimõtted, mis kehtivad erinevates liik-, erinevates liikmesriikides, ilma et me konkreetseid meetmeid liikmesriikides peaksime kasutusele äh, vastu võtma me peame vaatama, kuhu me sellega kõige jõuame. meil on toimunud esimene arvamuste vahetus, loodan, et järgnevatel kuudel meil töö sujub sama hästi. ma tahaksin tänada seni ära tehtud ja härra raportööriga on meil tõesti sujunud dialoog väga hästi. suur tänu, ALDE fraktsiooni nimel saab sõna Sofi Intvelt. suur tänu, proua esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri raportöör äh, on tõesti kaasanud kõik kolleegid, nii nagu ikka ja ma olen nõus äh, sellega, mida ütles härra Sanchez Presedo. ma tahaksin teha mõned äh, lisamärkused, kui lubate, aga sellele, mida härra Sanchez Presedo ütles. tihti öeldakse, et oluline on see, et äh, toimuks õiglane kohtumõistmine ja et äh, äh, õiglaselt käitutakse ettevõtetega, kes on kartellilepingud sõlminud ja üsna tihti ja minu meelest ka õigustatult viidatakse põhiõiguste rikkumisele. aga kui me vaatame Leebus programmi, siis see juba oma põhimõtteliselt ei ole õiglane kohtumõistmine. see tähendab seda, et üks osapool, kes on olnud ka selles väärteos kaaslane, saab eelise. nimelt, kui nad äh, kituvad teiste peale, siis nad saavad finantseelised. Need, nende jaoks karistusi vähendatakse ja minu meelest see ei ole õiglane kohtumõistmine komisjon, mulle tundub, et äh, täiesti automaatselt kasutab leebusprogrammi ainsa kartellide lagedale toomise meetmena. miks komisjon ei investeeri muudesse vahenditesse? leebusprogramm minu meelest peaks olema üks meetmetest, aga võib-olla see, mida kasutatakse kõige viimases hädas ja minu meelest on ka aluslepingu rikkumine see, kui me nõuame automaatset või täiemahulist äh, keeldu äh, avalikustamisele, see läheb ju aluslepingule vastu, läbipaistvus on ometigi seatud ju meil reegliks. siin saalis kellelgi on äh, tähtsamaid asju ajada kui mul telefonis. ma ei taha teda segada. proua Intvelt jätkub, jätkab. me ei saa keelustada äh, Äh, kõiki avalikustamise, see läheb vastu aluslepingutele ja igasugune keeld tegelikult peaks olema juhtumipõhine ja seda tuleb ka niimoodi argumenteerida. kui me selle jätame siseriiklike kohtunike otsustada, siis me peaksime mõtlema sellele, millised võiksid olla võib-olla meiepoolsed suunised, aga siiski kohtunikud peaksid sellele kõigele lähenema juhtumipõhiselt. raportöör saja viiekümne kaheksandas muudatusettepanekus üritab parandada artiklit kuus äh, ja tuua siin siis sisse suunised. see on äh, väga keeruline, sellepärast et põhimõtteliselt räägitakse siin ju äh, tõendamiskohustuse ümberpööramisest ja mul on probleem ka sellega, mida raportöör välja pakub, ta ütleb, et kõigepealt tuleb tõestada, et sa oled kahju kandnud aga see on võimalik ainult siis, kui sul on juurdepääs tõenditele. tõenditele saad juurdepääse aga alles siis, kui sa oled suutnud tõestada, et sa oled kahju kandnud. ja see tähendab seda, et nii mo-, see tähendab seda, et ähm, konkurentsi poliitika ohvrite äh, jaoks on väga raske jõuda asjaga kohtutesse, sellepärast et nendel ei ole juurdepääsu dokumentidele, nii et ma arvan, et siin tuleb leida mingisugune parem lahendus sest praegune lahendus põhimõtteliselt teeb täiesti võimatuks näiteks väiksematele osapooltele, suurte kartellide ohvritele esitada hagisid äh, hüvitiste saamiseks suurtelt kartellidelt. meie toetame jätkuvalt kollektiivhagide mõistet ja lähenemist vaatame, kas meil pari, variraportööride kohtumisel võib-olla õnnestub äh, teineteisega leida ühine keel, aga meie tahaksime siiski kollektiivhagide äh, mõist- äh,, ähm, süsteemi kaitsta. see oleks äh, väga hea tasakaal avaliku ja erasektori jõustamise vahel. avaliku sektori jõustamine loomulikult on võtmetähtsusega, aga me ei saa lubada seda, et äh, ka erasektoris oleks nende sätete jõustamine, et, et see ei oleks võimalik, me peame vältima seda. ja lõpetuseks sellele, mida ütles härra Sanchez Presedo trahvide ja äh, kahjuhüvitistaotluste kohta, ega trahv ei ole hüvitis, vaid see on karistus väärteo korral ja see tuleb hüvitiste väljamaksmisest hoida eraldi. loomulikult need äh, trahvid peavad olema mõistlikud, aga ma ütleksin ettevõtetele, et kes arvavad, et neid kohaldatakse ebaõiglaselt, no siis ärge sõlmige kartelle, see on kõige lihtsam viis, kuidas trahvidest ja kahjude äh, korvamisest hoiduda, nii et äh, ärge minge konkurentsi vastast teed, see on kõige parem retsept minu meelest eduks teile. suur tänu! roheliste nimel, kas on keegi saalis, kes sõna võtab? Paas oleks pidanud võtma sõna, aga teda ei ole. jah, ma asendan Paasi, äh, ütleb härra Besse. ma tahaksin veel kord vabandada oma kolleegi nimel, keda ei ole kohal ja kui lubate, siis ma paari sõnaga äh, kommenteeriksin tema seisukohta selle raporti osas me suhtume sellesse väga positiivselt, kuid ma tahaksin alguses teha siiski kaks üldisemat märkust. esimene puudutab äh, seda, et enamus äh, kartelli ähm, ohvreid või konkurentsipoliitika ohvreid ei saa praegu kollektiivselt äh, kasutada oma Euroopa poolt antud õigust hüvitisele see on peaaegu et võimatu äh, mõõta äh, konkurentsipoliitika vastase äh, poliitika mõju siseturule. see tähendab seda, et tarbijad ei ole kaitstud siseturul. see oli esimene üldine märkus. teine märkus puudutab sellest lähtuvat probleemi, nimelt kui äriühingud ei vasta tarbijate kaebustele, siis võib tekkida selline tunne, et nad võivadki konkurentsiõigust kogu aeg rikkuda. kompromiss, mille on välja pakkunud raportöör, on see, et need suured probleemid tuleks lahendada, aga kahjuks esitatud muudatusettepanekud minu me-, meie meelest äh, ei ole kõige õigemaks lahenduseks ja ei eemalda neid probleeme. ilma kollektiivhagi õiguseta tundub meile, et on väga võimalik, ei ole väga võimalik panna lõppu eh, sellele, et konkurentsiõiguse rikkumine annab teatud eelised teatud ettevõtete jaoks. kui meil ei ole kollektiivhagide eh, süsteemi, siis see tegelikult eh, eelist, on eeliseks nendele ettevõtetele, kes rikuvad konkurentsiõigust meie arvame, et meil on vaja äh, õiguslikult siduvat äh, süsteemi äh, eraõiguse alu-, all ja kollektiivhagide jaoks siis ja meil on vaja ka siduvaid sätteid konkurentsi ametivõimude poolt selleks, et kaitsta ohvreid kuritahtlike kohtu äh, protsesside eest ja kaitsta Euroopa konkurentsipoliitika alustalasid. Need mõlemad mehhanismid on äärmiselt olulised ja tuleks üle võtta Euroopa õigusesse. seda arvestades meie variraportöör, kes täna kahjuks ei saa osaleda meie kohtumisel, kavatseb teha jätkuvalt koostööd äh, raportööriga ja äh, loodetavasti äh, tänu muudatusettepanekutele jõuame me sellise süsteemini, mis kaitseb ohvreid ja loodetavasti saame seda teha veel enne selle mandaadi lõppu, suur tänu! okei okay,, thank you um.... suur tänu! roheliste nimel Dirk Epping, ei siiski konservatiivide nimel ma võtan sõna proua esimees, ma ütlesin, ma lihtsalt viisin sind üle natukene sinna paremale poole. proua esimees, ma piirdun nelja märkusega. võib-olla mõne jaoks on üllatav see, et konservatiivid toetavad komisjoni ettepanekut. me oleme nõus sellega, et tuleb leida tasakaal äh, ava- ja erasektori äh, konkurentsipoliitika jõustamise vahel, konkurentsipoliitika ilma jõustamiseta on nagu hambutu tiiger. ja seega see mõte, et tuleb lihtsustada äh, kompensats-, äh, hüvitistele juurdepääsu ohvritele, kes on sattunud siis konkurentsipoliitika hammasrataste vahel, on teretulnud. ma tahaksin tunnustust avaldada komisjonile ja see ettepanek tuleb võtta vastu ilma muutusteta. aga me oleme vastu kollektiivhagide väljatoomisele selles direktiivis, see peaks olema soovituses, nii nagu komisjon on öelnud. ja me toetame kollektiivhagide süsteemi kui selliseid, kollektiivhagid peaksid olema liikmesriikides võimalikud, nendes liikmesriikides, kus Euroopa õigus annab õiguseid ettevõtetele ja üksikisikutele, kui ei ole mitte mingisugust põhjust tuua välja selles direktiivis. komisjoni eesmärk on ju äh, koherentne horisontaalne lähenemine kollektiivhagidele Euroopa Liidus, aga e, nad ei taha harmoneerida kollektiivhagisüsteeme liikmesriikides. E, nad ei ole huvitatud e, ühtsest süsteemist, mis sobiks kõigile, mis lõppkokkuvõttes ei sobi mitte kellelegi mõned detailid vajavad veel kimmimist nii-öelda, ma olen esitanud kümme muudatusettepanekut sellele ettepanekule ja see tähendab seda, et meie tahame jääda väga äh, lähedale komisjoni esialgsele ettepanekule aga mõned aspektid äh, on äh, liiga kaugeleulatuva mõjuga mõnedele liikmesriikidele menetlusõigusele ja ma arvan, et me peaksime välja võtma sellised sätted, äh, millega hakatakse mõjutama menetlusõigust liikmesriikides, aga meie peamine probleem on juurdepääs leebusprogrammi dokumentidele, kui tegemist on tsiviilhagidega. arvestades, kui oluline on avaliku sektori jõustamisealane töö erasektori jaoks tuleb tagada see, et erasektori harmoneerimine ei seaks küsimärgi alla leebusprogrammide tõhusust. selleks, et äh, salajasi kartelle lagedale tuua, on leebusprogrammid pakkunud immuniteedi või vähendatud äh, trahvid äh, kartellis osalejatele, kes on valmis need kartellikokkulepped avalikkuse ette tooma. leebusprogrammid on kõige tõhusamad viisid, kuidas kartelle välja selgitada ja karistada. ja informaatorite poolt antud info on äärmiselt oluline, neid tuleb kaitsta selleks, et motiveerida ettevõtteid konkurentsiametitega koostööd tegema, peaksime me jääma nende tagatiste juurde, mille komisjon on välja pakkunud äh, leebusprogrammi puhul ma ei saa olla nõus nende kolleegidega, kes on esitanud muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on nende tagatiste nõrgestamine, need on olulised informaatoritele ja olulised ka selleks, et eh, asi tõesti korralikult jõustuks. austatud proua esinaine, daamid ja härrad, ei ole mitte mingisugust Äh, äh, alternatiivi meil praegu informaatoritele, mida me, proua Infeld, nüüd teeme? hakkame nuhkima siis ettevõtete siseinfo järele, nii nagu NSA on teinud oma jälitustegevuses? me peaksime hakkama era, elu äh, puutumatust rikkuma seninägematul kujul konkurentsipoliitika rakendamiseks ilma informaatoriteta. proua Sofi Intvelt, ma ei kujuta ette, et teie seda sooviksite. aga tegelikult see ju lõpptulemuseks on, kui me ei toeta komisjoni ettepanekut, suur tänu uh,! suur tänu! Jürgen eh, Kuue nimel, palun! Sharon. aitäh, Sharon! paar lühikest märkust. kõigepealt eh, suur tänu raportöörile tehtud töö eest, aga mina sooviksin tänada ka komisjoni, sellepärast et eh, tegu on suhteliselt pika eellooga äh, nagu ma näinud olen ja et nüüd on välja tuldud konkreetse ettepanekuga komisjoni poolt, siis ma arvan, et selle eest me peaksime komisjoni tänama. minu meelest see ettepanek on sisukas, et paar tehnilist muudatust ja natukene lihvimist, sellel kindlasti oma mõte on aga üldiselt äh, mulle paistab, et see ettepanek on vägagi sisukas ja positiivne ja meie peaksime tõesti omalt poolt üritama seda suunda, mille komisjon on siin ette andnud, äh, ka äh, tugevdada. paar kommentaari on siin tehtud ühishagide kohta minu meelest on see õige, et ühis hagid on olemas, aga ma ei ole päris kindel, kas seda tuleks käsitleda siin äh, raportis või siis äh, nii, nagu komisjoni ettepanekus on tehtud, et selline üldisem ähm, direktiiv välja töötada ühishagide kohta, sellepärast et äh, ma leian, et võib-olla oleks tõesti ühishagide teemat natukene ettevaatlikumalt siin käsitleda ja jätta see konkreetse direktiivi käsitleda mina leiaksin, et selline äh, üldisem äh, direktiiv äh, ühishagide kohta oleks mõistlikum, kui ühishagide teema killustada erinevate õigusaktide vahel, sellisel, sest vastasel juhul võiks tekkida ka väga palju vastuolusid. ning mainitud põhjustel meie võime toetada komisjoni ettepanekut ja me oleme mõningad muudatusettepanekud teinud, aga me igal juhul hea meelega panustame äh, edasisse töösse ja ootan huviga meie edasisi arutelusid, aitäh! okei okay,, that's the end. Äh, sellega on variraportööride sõnavõtud lõppenud, kas keegi veel soovib sõna? jaa, Hans-Peter Martin, palun. kuskil on mul see sõnavõtjate loetelu, aga see on jäänud millegi paberi varju, palun, Hans-Peter. suur tänu, proua esimees, äh, teen lühidalt kuna eelkõnelejad on juba väga palju ära öelnud, kuid mul on kaks üldist märkust ja ma lähen üle saksa keelele. kahjuks jällegi on tegu sellise seadusandliku ettepanekuga, mis on äärmiselt äh, laiaulatuslik ja väga üldiselt äh, sõnastatud ja ma tean, et siin ei ole tegu mitte raportööri poolse äh, veaga, vaid siin on tegu just komisjoni lähenemisega tegu ja eriti, kui me arutame, arvestame siin Euroopa aruteludega, siis me peaksime tõesti üritama selliseid ettepanekuid äh, lühemaks ja konkreetsemaks muutma, aga nüüd mida me saame nüüd, mida me saame teha selle teemaga edasi, me teame, et siin on tegu erinevate huvidega ja me peame tagama selle, et äh, et me ka teaksime, kust see ettepanek pärit on, et selline seadusandlik jalajälg nii-öelda on oluline, ma arvan, et iga taotluse puhul, mida siin esitatakse, me peame ka teadma, kust see on tulnud. väga paljudel ähm, huvirühmadel on ähm, huvitavaid äh, ideid, aga tihtipeale ei saa enam aru, et kelle poolt see mõte on tulnud, aitäh. okei okay, uh,, as I managed to kuna meil on äh, nelikümmend kuus muudatusettepanekut, ma võtan ka ise sõna. ma arvan, et minu muudatusettepanekute temaatika langeb laias laastus kokku sellega, mida meie komisjonis on seni joonena peetud ja mõned nendest teid ei üllata. ma tooksin esile paar. üks probleem, mis mul oli äh, äh, Äh, avaliku sektori rahade edasilükkamine jätkujuhtumite jaoks. ma ei tahtnud neid kuidagi piirata, kuid mul tegi mure, et see, et mõnikord võivad olla trahvid nii suured, et nad sunnivad ettevõtet loobuma tegevusest. ma arvan, et see ei peaks niimoodi olema, arvestades tööandjaid, kuid mõnikord seda tuleb ette. ja see tähendab seda, et ei ole võimalik saada ka kahjuhüvitist ma tahtsin selle aspekti esile tõsta ja mõnikord minu arvates võiks võimaldada ka äh, tingdeponeerimist, sest ma ei taha sellega põhjustada veel suuremat kasu tarbijatele. kui me räägime äh, leebusprogrammi menetlusest ja äh, asitõendite avalikustamist, siis meil on vaja leida niisugune väga habras tasakaal. ma pigem näksiksin selle äh, ümber ja mitte võtaks suurte äh, suutäitega seda, sest kui me räägime selle teabe avalikustamisest, siis tarbija jääb nagu kuivale ja ei saa taotleda korralikku hüvitist võib-olla ka selle aspekti puhul on teatud erinevaid varjundeid ja ma püüdsin nendele juhtida tähelepanu oma muudatusettepanekutest. aegumistähtaeg on see, eh, mida peaks samuti kaaluma. ma viitan samale perioodile, eh, mida kasutatakse Ühendkuningriigis, kus on kõige suurem selline konkurentsi kahjustavate hagide arv ja ma ei arva, et Euroopa Liidus peaks kehtestama madalama standardi, sest äh, me oleme seda Ühendkuningriigis katsetanud ja kasutanud ja see, et see pärineb Ühendkuningriigis, ei tähenda seda, et see on halb. Äh, kui me räägime nüüd äh, nende ülemääraste ostuhindade edasisuunamisest, siis see aspekt tuleks säilitada. võib-olla võib eeldada, et need ülemäärsed ostuhinnad on selles tarneahelas, tahelas edasi suunatud, kuid sellega kaasneb üsna raske vaidlus ja ma püüdsin keskenduda nüanssidele, kuidas muuta tõendamiskohustust. et see oleks nagu loogiline kommertseeldus kui üks ettevõte äh, suunab edasi selle ühelt ettevõttele teisele ja see omakorda tarbijale. see oleks mõistlik lähtepunkt sest ettevõte, kes osaleb kartellis, no tegelikult teab, kas äh, see ülemäärane ostuhind on edasi suunatud või mitte. ma samuti tegin ettepaneku kohustuslikuks äh, vaidluse konsensuslikuks lahendamiseks. see tähendas seda, et see on siduv, äh, kui tulemust ei saavutata kuid arvestades ka teisi alternatiivseid vaidluse lahendamise võimalusi, oleks hea, et selline võimalus oleks kaasatud. veel paar aspekti, äh, mis võib-olla langevad kokku sellega, mida teised välja pakkusid. ma möönan, et ma püüdsin leida kuldset keskteed kuidas äh, minu süda mind juhtis, mõningatel juhtudel on võib-olla äh, tugevamat ettepanekut, kui ma olen veendunud, et need on saavutatavad. kas keegi veel soovib sõna? kas komisjon soovib sõna? kui te soovite, siis palun lühidalt. tänan, proua esimees, ma võin lühidalt üle kinnitada, nagu härra Schwab ütles, et komisjon ei näe mingit põhjust muuta oma äh, ettepaneku õiguslikku alust. me hea meelega teeme koostööd Euroopa Parlamendiga selle seaduseelnõu kallal. me igati tervitame ka esimeste konverentsil võetud kohustust viia lõpuni see seadusandlik protsess enne järgmisi Europarlamendi valimisi ja ma hea meelega võtan vastu härra Schwabi kutse arutada temaga ja variraportööridega selle ettepaneku erinevaid aspekte ja nende seas ka neid, mis tekitaksid muret mitmetele parlamendisaadikutele, nimelt eh, milline on leebusprogrammide roll meie õiguskaitses ja arutada, millised on väljavaated. suur tänu ja sõna saab Andreas. aitäh, proua eh, esimees ja ma ütleksin sellele, lisaks sellele, mida Philipp juba ütles, et jah, tõepoolest me juba komisjoni oleme ka kutsunud kohtumistele ja me oleme juba oma kuulamise ka korraldanud, kus me kõiki, kõikide huvigruppide esindajad olid ka kohal ja seetõttu menetlus on algusest peale olnud vägagi läbipaistev. ja see toimub tegelikult ka konkurentsi äh, teemaliste raportitega mm, ühes raames kolleeg Sanchez Presedo, mina ise olin raportöör nende teemade puhul ja nüüd Cremosa koostab seda raportit ja seetõttu väga paljud olulised elemendid, mida komisjon on välja toonud, on ka kaasatud nendesse, nii et algusest peale on menetlus olnud väga läbipaistev, aga aga nüüd arutelus ma nägin, et oli päris palju selliseid üldiseid ettepanekuid, näiteks näiteks härra Martin ütles, et see tekst ei ole äh, väga selge ja ülevaatlik, aga kahjuks need, siinkohal on üksikasjad vägagi olulised ja lühidalt veel kolleeg Infeldile, kes ütles, et siin ei ole tegelikult arvestatud äh, õig-, õiglase äh, menetluse põhimõttega, aga siin on ju tegu tegelikult äh, rikkumisega, mida me käsitleme ja õiguse rikkumisega ja seetõttu tuleks, peaksid siin kehtima täpselt samasugused põhimõtted, mida ka igal pool ähm, õigusriikides ähm, äh, kasutatakse. näiteks ka karistusõiguses. Ähm, nii et me ei tohiks loomulikult erinevaid asju segi ajada see karistus, mida kohaldatakse seoses rikkumisega, see karistus, seda karistust saab samamoodi leebemaks muuta, nii nagu ka karistusõiguses vastavad sätted ette näevad. see puudutab siis äh, koostööst. mul on hea meel, et äh, kolleeg Luute ütles, et tegelikult on siin tegu vaid tehnilise äh, lihvi andmisega, mida siin ettepanekule veel tuleks, et nüüd härra Epping kas härra Epping oma kümnes muudatusettepanekus need õiged ettepanekud lihvimise kohta on teinud, seda ma ei tea, aga igal juhul me kindlasti vaatame need kümme muudatusettepanekut üle selle ähm, silmaga, et kas ähm, nende alusel saaks lihvida ettepanekud. nüüd ma leian, et komisjon ähm, ühishagide osas äh, on ähm, leidnud väga hea lähenemisviise, ta on äh, selle teema kaheks jaganud ja esinejana teie ka ütlesite, et äh, liikmesriigiti erinevusi on selles osas, kuidas vastavaid äh, menetlusi läbi viiakse, et siin üritatakse just menetlusi ökonoomsena hoida ja isegi Saksamaal ja kui see isegi tuleb Saksamaalt, siis see peab tingimata veel kehv ettepanek olema, nii et kapitali Äh, kapitali äh, teemade puhul me oleme näiteks näinud, et ka ühishagide puhul ei ole menetlus sugugi mitte lihtne, kui see esialgu äh, paistab. ja me peame ju siin arvestama, et kahekümne kaheksas liikmesriigis on erinevusi ja seetõttu on äärmiselt keeruline leida selliseid ühisjooni, mis võimaldaksid piiriüleseid ühishagisid esitada ja seetõttu me peaksime arvestama sellega, et komisjon ongi siin asja kaheks löönud, et ühelt poolt on siis äh, soovitustes liikmesriikidele ühishagide teemat äh, käsitletud ja siis direktiivis äh, räägitakse rohkem detailidest. küsimus on muidugi selles, kuidas me käsitleme neid dokumente, mis võimaldavad ka leebusprogrammi või leebusavalduse esitanud taotlejatel äh, menetlusse kaasatud olla. ja sellega see, selle programmiga saab edasi minna ainult siis, kui õiguskindlus on tagatud äh, ja et on tagatud ka see, et kõik olulised dokumendid on kaitstud ja seetõttu meie leiame, et tõendite avaldamine, juurdepääs tõenditele ja dokumentidele Ähm, peab olema proportsionaalne ka ähm, vastavalt ähm, nendele õigustele ja huvidele, mis on äh, kodanikule olulised ja siin on tehtud tõendite avaldamise puhul ka erinevad ettepanekud komisjoni poolt, et mõningad dokumendid äh, ei peaks üldse, et mõningatele dokumentidele üldse mingit juurdepääsu ei peaks andma, aga Euroopa Kohus on tegelenud oma on jõudnud oma lahendites erinevate arvamusteni. ja nüüd äh, komisjoni esindajalt ma kuulsin, et äh, ühel äh, konverentsil Euroopa Kohtu kohtunik ka ütles, et selline kõrge kaitsetase tegelikult on võimalik määrata. me võime seda punkti muidugi arutada, aga vähemalt oma sõnastuses artiklis kuus mis ähm, lähtub artiklist viis, mina siis lähtusin sellest, et kohtunik, kes peab selle asjaga tegelema, kaasusega tegelema, peab kõigepealt läbi vaatama kõik aspektid ja vaatama siis ka äh, kõiki tõendeid, mis on seotud ähm, selle äh, dokumendiga, kaaluma äh, kahjukannataja vaatevinklist ja teisalt teisalt ka nende vaatevinklist, kes on, ähm, kes osalevad leebusprogrammis, kes on ju siis vabatahtlikult oma tõendid ähm, esitanud ja siis selle alusel otsustama, millised tõendid, äh, dokumendid avaldatakse, millised mitte. ja siin ei ole tegu mitte kompromissettepanekutega, vaid ähm, siin on tegu minu äh, arvamusega, sellepärast et ma leidsin, et kompromissini me võime jõuda alles siis, kui me oleme esimesed arutelud siin pidanud ja artikkel kuue kohta ma olen oma kompromissi teinud, sellepärast et meie peaksime siiski pädevale kohtunikule andma ka suunised selle kohta, kuidas ta neid, milliseid tõendeid peaks siis avaldama või millise juurdepääsu ta peaks andma erineva iseloomuga tõenditele. ja seetõttu siin tuleks arvestada sellega, mil-, kui olulised on need dokumendid leebusprogrammi jaoks ja õiguskindluse tagamise jaoks ja kui olulised on need ühi-, selle hagi äh, Ähm, aval-, esitamiseks. ja siin direktiivis reguleeritakse ainult seda menetlust, mis toimub kohtutes ja siin on teatav ähm, erinevus, sellepärast proua Infeld ka ütles, et ähm, et äh, hagejal on ju ka oma huvid, et äh, tõendada oma äh, hagi. aga kohtunik on ju see, kes saab esimesena ülevaate ka nendest erinevatest tõenditest, seetõttu meie leiame, et, et peale seda, kui hagi on esitatud, siis, siis vaadatakse, milliseid tõenditele juurdepääs antakse, et siin on tegu ikkagi tsiviilõigusliku menetlusega, nii et nii et need dokumendid, mis äh, komisjonile esitatakse, need jäävad kaitstud, aga samas need dokumendid, mis esitatakse kohtule, neid äh, siis käsitletakse nii, nagu vastav äh, tsiviilõiguse, õigustik ette näeb. nüüd see edasisuunamise küsimus. nii et ettevõte et kas ettevõte, kes oli äh, kaasatud kartelli, ja see, kuidas ähm, hageja kahju oleks edasi äh, suunatud, kui ta oleks selles tarneahelas, kui ta oleks jäänud sinna. ja siin äh, professor, professor Fonkam, kes on ka ähm, äh, Saksamaa põhiseadusliku kohtu liige, on seda küsimust käsitlenud et kui direktiiv näeb ette, et erinevad, äh, erinevad hagid äh, ühes, ühte kohta tuleks koondada, siis sellisel juhul ka äh, tõendamiskohustus ähm, kooskõlastatakse selle sättega. ja sellisel juhul ei saa ka tõendada, et hageja oma kahju oleks, on edasi suunanud ja meie ei soovi ju siin ühe, ühte hagi kuidagi dubleerima hakata oluline on see, et see hagi jõuaks ühte kohta ja seetõttu praegune äh, artikkel seda ja praegune ettepanek seda ei taga ja ma leian, et meie kolleeg on, ähm, Presedo on teinud väga huvitava ettepaneku selles osas ja, ja meie jaoks on oluline just see, et see hagi kuidagi ei dubleeruks, et meil lõppude lõpuks on ainult üks hagi ja kas nüüd härra Presedo äh, muudatusettepanek ka sellise tulemuseni jõuab, seda ma ei tea praegu, sellepärast et kohtunik peab ju ka äh, seda küsimust käsitlema, et kas äh, edasisuunamine on aset leidnud või mitte, sellepärast et me peame, sest äh, äh, kohtunik peab ju tegelema õigusküsimustega ja ja vaatama, kas hageja oma hagi äh, on ähm, ka piisavate tõenditega esitanud ja tema ei tegele niivõrd äh, sellega, äh, millega on tegelenud siis võib-olla teised kohtunikud sama äh, hagija arutelu raames. nüüd solidaarvastutus see ja komisjoni tähtajad, vabatahtlik hüvitussüsteemi ja nii edasi, neid me võime veel edasi arutada, aga äh, ma leian, et kolleegide esitatud argumendid, äh, nendega kindlasti me võime arvestada ja nüüd see ajaline surve, mida kolleeg Sanchez Presedo mainis, äh, viib meid selleni, et me tõesti väga kiiresti peame lahenduse teel, lahenduse suunas töötama, aga see tähendab ka seda, et see lahendus peaks olema nii tarbijate huvides kui ka kui ka selle süsteemi huvides, et me saaksime võimalikult kiiresti kartellid äh, laiali lammutada ja ma arvan, et siin on ees veel väga pikk tee, et me jõuaksime nende kahe äh, tulem-, tulemuse saavutamiseni. nii et ja me peame siis ka komisjoniga koostööd tegema ka nende leebusprogrammi äh, osas, mis võimaldab siis ka kartelle lammutada, aitäh. suur tänu millal meil hääletus toimub, viiendal detsembril. me peame ilmselt hääletuse edasi lükkama, kuid ma ei tea, millisele kuupäeval. ma ei ole veel oma see teadaannet välja kuulutanud, kuna saalis ei olnud piisavalt inimesi ja kui me räägime nüüd juhatajate teadaannetest, siis meil ei ole pakutud uut kuupäeva. kuid me peame ilmselt teile kirjalikult teatama. kui meie arvamus on äh, õigeks ajaks koostatud õiguskomisjoni jaoks, siis me võime natuke aega juurde saada, kuid meile tundub, et tõenäoliselt kahekümne seitsmendal jaanuaril see oli niisugune kiir teade, seega tõenäoline kuupäev on kakskümmend seitse jaanuar. suur tänu kõigile ja võime nüüd minna meie päevakorra viimase punkti, kaheksanda punkti juurde. loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud õnnetuste vastu kindlustamine, raportöör Sampo Terho, keda ma nägin just hetk tagasi. Sampo, palun. tänan, proua esimees, kallid kolleegid, kõigepealt tahan tänada kõiki, kes on esitanud muudatusettepanekud minu raportile. üldiselt öeldes muudatusettepanekud olid konstruktiivsed ja aitasid raportit paremaks muuta. tänases arutelus ma ei lasku enam raporti üksikasjade kirjeldusse, vaid lühidalt mainin peamiseid põhimõtteid. kõigepealt juba esimese arutelu käigus sain aru, et me oleme ühel meelel, et Eh, selles valdkonnas eh, tugev eh, ühenduse alane, ülene harmoneerimine ei ole vajalik, kuid parimate tavade ja kogemuste vahetamine võib olla kasulik. ja tuleb säilitada ka individuaalne vastutus alati, et vältida ka moraalset ohtu. ja loomulikult looduslikud ja inimtekkelised äh, katastroofid kuuluvad kahte eri liiki kindlustuste alla ja neid ei tohi omavahel segama jääda. Nendest põhimõtetest lähtudest võin leppida nende muudatusettepanekutega, kus räägitakse ohutuse reeglitest, ettevaatusabinõuetest, informatsioonist ja ka eh, täiendavate näidete lisamisest, nagu näiteks muudatusettepanek viisteist ja kuuskümmend kolm. ma olen mõningate muudatusettepanekute vastu, sest ma ei näe mm, vajadust eh, korrata neid põhimõtteid, millest on juttu juba raporti põhitekstis, lähtudes põhimõttest, et antud juhul äh, kõikidele ei sobi üks ja sama lahendus ja ma ei toeta muudatusettepanekut, kus räägitakse harmoneerimisest. lisaks sellele mõningate muudatusettepanekute puhul ma ei saanud täiel määral aru, mis oli nende eesmärk, võib-olla see läks kaduma tõlkes, seetõttu ma palun täpsustust ja selgitust järgmiste muudatusettepanekute kohta. üks härra Langenilt, kaksteist härra Besetilt ja kolmkümmend neli härra Tuuls. ja nendest lähtudest ma juba olen ette valmistanud kompromissmuudusettepanekud, mis on edastatud variraportööridele, jään ootama nüüd teie seisukohti ja kommentaare. suur tänu, Werner Langen Rahvapartei nimel. Äh, suur tänu, suur tänu raportöörile ma arvan, et kuuskümmend kaheksa muudatusettepanekut näitavad, et tema mm, raport on tõesti hea, et me mõnes punktis saame veel mm, asja edasi arendada, aga need kompromissid, mida ta praegu mainis, neid ma praegu veel ei ole näinud tegelikult, et kas te võiksite need edasi meile saata? ma ei ole neid kompromissettepanekuid veel näinud, aga me võime need muidugi üle vaadata, sellest ei ole midagi hullu, kui ma ei ole neid veel näinud, meil veel aega on mina leian, et komisjoni eesmärk on õige, nimelt mis puudutab äh, siis äh, hoonete kahjukindlustuse leviku laiendamist ja mis puudutab siis ka looduskatastroofide kindlustuste laiemat levikut, me peame ju arvestama ka viimaste arengutega, siin on ikkagi väga palju ka maksumaksjate raha kaasatud ja riskipõhised ähm, kindlustustariifid, äh, selles osas me oleme positiivsed seisukohal, see on tõesti eeliseks. ja katastroofide mm, vastased kindlustused, mm, mis põhinevad kindlasummalisel mm, maksel, see, see me ei leia, et oleks mõistlik. ja kolmandaks, see teema, mis on ka äh, komisjoni ettepanekus mis puudutab siis ähm, mis puudutab siis äh, omanike, majaomanike ähm, omavastutust, seda teemat ma olen ka äh, oma muudatusettepanekus käsitluses ja kohustuslik kindlustus, selle, see tuleks tagasi lükata, sellepärast et äh, see ei tugevda piisavalt omavastutuse taset ja pealegi praeguse kindlustusõiguse alusel on liiga kallis või või siis ka välistab edasikindlustamise ja seetõttu mina leian, et kuuekümne kuue muudatusettepaneku alusel on võimalik leida ühine suund ja et me saame ka leida sellise lahenduse, mis on kasulik ka meie tarbijatele, kohustuslik kindlustus tuleb tagasi lükata, selle ma olen juba äh, Äh, seda ma juba mainisin ja ma leian, et raportöör on esitanud hea projekti ja ma usun, et äh, Euroopa Rahvapartei abiga me jõuame ka tõesti hea sisuga raportini, aitäh. okei okay,, and for the SMD. sotsiaaldemokraatide nimel Anto Lind, palun. suur tänu, proua esimees. paar sõna proua Metsi nimel, kes ei saanud täna kohale tulla ta palus, et ma tema nimel ütlen teile järgmist. kõigepealt tänu, suur tänu raportöörile ja kõikidele kolleegidele, äh, kes panustasid oma energiat sellesse raportisse. täna esitatud muudatusettepanekud arvamusele on heaks äh, jätkuks äh, meie komisjonis varem toimunud aruteludele. meie arvates ei ole suuri probleeme kompromissi saavutamisel nende muudatusettepanekute üle ja ta leiab, et muudatusettepanekud, mis seavad kahtluse alla vajaduse ühise Euroopa poliitika järel sel teemal, kui me räägime loodus- ja inimtegevusest tingitud katastroofidest, ta leiab, et Euroopa Liidul on siiski oluline roll täita, eriti teabe eh, edastamisel äh, nende ähm, riskipõhiste kindlustusmaksete kohta ja selle kohta, kuidas see mõjutab siis kindlustuspoliisi omanikke. ja seetõttu, kuna see informatsioon, mida edastatakse, on väga erinev, seetõttu on vaja inimestele rohkem infot sel hetkel, kui nad seda vajavad. muudatusettepanekutes räägitakse ka sellest, et on vaja äh, ka individuaalset vastutust. ta leiab, et liikmesriigid peaksid jätkama ka oma katastroofide ennetamise poliitikat, sest hetkel ei ole ennetustegevus piisav ja sageli ei täideta täiel määral ka selles tegevusvaldkondas kehtestatud seaduse nõudeid, mis tähendab seda, et tekitakse suuremat kahju ja seetõttu ta toetaks mõtet, et selles valdkonnas tuleks tugevdada ennetustegevust ja koostööd ja ta samuti leiab, et kokkuleppe saavutamine ei saa olema raske ja kompromisside saavutamine ei saa olema raske ja selle äh, töö tulemus saab olema positiivne. suur tänu ja nüüd äh, Alde nimel Niils. tänan, esimees. minu fraktsiooni seisukohalt mul ei ole eriti palju kommentaare. ma arvan, et see raporti eelnõu oli heas tasakaalus ja mitmed murupunktid, mis meil olid ja minu kolleegidel olid, on leidnud kajastust ja seetõttu ma esitasin ainult kaks muudatusettepaneku. ma juba varem küsisin, miks me räägime samas dokumendis looduskatastroofidest ja inimtegevusest tingitud katastroofidest. võib-olla meil on vaja ka kolmandat kategooriat ja ma juba eelmisel korral mainisin meil võiks olla ka direktiiv komisjoni poolt põhjustatud katastroofidest, mis sobituks ka sellesse pilti. looduskatastroofide puhul ja see on tegelikult äh, küsimus, mille kolleeg Terho mulle esitas äh,, seega looduskatastroofide poolt ei ole vastutavat osapoolt ja selle kommentaariga ma püüangi selgitada erinevust äh, kahte liiki katastroofide vahel. teise muudatusettepanekuga ma tahan öelda, et me peame silmas pidama ka seda, millega tegelevad teised komisjoni peadirektoraadid ja mille kallal töötavad teised komisjonid. komisjon äh, minu teada äh, praegu koostab äh, looduskatastroofide direktiivid ja kaasajastab ka tuumakatastroofidega seotud vastutusealast direktiivi. ja ka need direktiivid on tihedalt seotud selle raporti teemaga. ja me ei peaks äh, veel kord üle kordama või kolm korda rääkima samast, äh, millest on juttu juba teistes raportites või direktiividest nii palju siis üldiste märkusena ja ma loodan, et lõpptulemus saab hea olema äh, Sampo Terho abiga. ja ma ei ole muidugi nii palju mures komisjoni poolt tekitatud katastroofide pärast. nüüd roheliste nimel. seekord, proua esinaine, ma räägin tõesti iseenda nimel äh,, härra äh, Terho raport, ma tahaksin tänada äh, teid, härra raportöör, äh, kompromissettepanekute eest. Need kompromissid tunduvad meile üldjoontes olevat vastuvõetavad, aga meie vaatevinklist äh, siiski neist ainult ei piisa. meil on siin üks põhimõtteline erinevus meie ja teie vahel, härra Terho Äh, see tuleb lahendada. nimelt äh, need muudatusettepanekud, mille te olete esitanud, ei peegelda absoluutselt mitte mingisugust Euroopa-ülest ambitsiooni, vähemalt jõulist ambitsiooni. Nad ei äh, luba harmoneeritust ennetamise ja kindlustuse tasandil ja meie oleme hoopis teisel arvamusel, meie arvame, me peaksime just lähene, lähendama süsteeme, kait-, riskikaitsesüsteeme mis eh, on juba oma iseloomult järjest eh, lähedamal teineteisele. me oleme esitanud oma seisukohti muudatusettepanekutes, ma tahaksin eh, lühidalt siis meelde tuletada selle, mis on meie peamine eesmärk, kindlustuspoliiside puhul äh, Äh, nende puhul tuleb leviku osas mitte ainult süvitsi minna, vaid ka tagada see, et need oleksid kehtivad piiriüleselt. see on äärmiselt oluline, äh, toona üleujutused seda näitasid ja me peame ka vastama äh, piiri, piire ületavatele looduskatastroofidele piiriüleste süsteemidega nüüd lepingueelne info kindlustuspoliiside kohta, seega selles osas tuleb harmoneeritus tagada lisaks sellele on vaja juurutada ka Euroopa andmebaas äh, riskitsoonides ja see peaks olema siis veebilehekülg. ja lisaks sellele tuleb Euroopa Liidu rolli tõsta, siseriiklike ametivõimude rolli, samuti informatsiooni levitamises tarbijatele. lõpetuseks, härra Terho, te olete küsinud kaheteistkümnenda muudatusettepaneku osas selgitusi et ei mõista seda nimelt. tegemist on muudatusettepanekuga, mida ma ei hakka siin küll nüüd ette lugema, aga mille sisuks on lihtsalt see, et eh, looduskatastroofide ja inimtegelise katastroofi vahelised eh, piirid on järjest hägusemad ehm, me näeme seda, et inimtegevuse tagajärjed eh, on loodusele järjest enam selged äh, ja see võib tuua kaasa looduskatastroofe ja sellepärast me peame asjadele lähema natukene globaalsemalt, suur tänu! For... suur tänu ja ECR nimel Ashley. tänan, äh, proua esimees, ja ma tahan tänada raportööri tehtud töö eest. ma arvan, et algne raport oli hästi koostatud ja erinevalt sellele, mida ütles härra Bessee, ma arvan, et meil ei ole vaja tugevat Euroopa-poolset tegevust sellest valdkonnast. ma toetan enamikke muudatusettepanekuid, mis on esitatud, suurem osa nendest on hea tasakaalus ja toetavad seda, et loodustekkelisi ja inimtekkelisi katastroofe tuleb eraldi eh, käsitleda ja ma leian, et harmoneerimine eh, ühenduse tasandil töötaks selle eesmärgile vastu mitmed muudusettepanekud kutsuvad üles rakendama ennetus ja ettevaatusabinõusid nii riiklikul kui piirkondlikul tasandil ma neid toetan, kuna ma leian, et riiklikud ametitel on põhimõtteline roll eh, info levitamisel ja eh, individuaalse käitumise mõjutamisel. Need muudatusettepanekud on positiivse mõjuga, sest nagu teada, et ei ole sellist lahendust, mis sobiks kõigile ma pean aga lisama, et mulle tekitas natuke muret ühe muudatusettepaneku sõnastus toxic insurance products. see oli üsna halvustav ja ma loodan, et raportöör seda kompromissi sisse ei võta, kuid üldiselt proua esimees, esialgne raport on hea, enamike muudatusettepanekuid me saame toetada, kuna nad muudavad paremaks äh, algteksti suur tänu, ma ei näe, et kedagi kuue poolt oleks kohas. Werner soovib veel kord sõna. ma unustasin ühe asja ära, minu muudatusettepanek number üks, seal ingliskeelses versioonis minu tähelepanekult kolleeg, kolleegid panid seda tähele ja ma vaatasin selle veel üle. Saksa keeles ma olen rääkinud, et tegutsemisvajadus Euroopa Liidu tasandil, aga et see tähendab seda, et kui, kui see tõesti vajalik on, ainult see, ainult siis. aga inglise keelde on see tõlgitud kui eriti siis, nii et see on tegelikult vastupidi, vastupidi on tõlgitud. see on natukene keeruline tõlkeharjutus, aga ehk saaks siis seda muuta, et siis ikkagi lähtutakse saksakeelsest sõnastusest et oleks öeldud ikkagi ainult siis ja mitte igal juhul, aitäh. ma saan aru, et, et, et, et selle oleks pidanud tõlkima inglise keelde possibly ja mitte in particular. seega pigem possible ja mitte äh, in particular või special case. ma usun, et Sampo võtab seda arvesse kas see oli eh, teie muudatusettepanek number üks või üldiselt muudatusettepanek number üks? muudatusettepanek number üks, esimene langene muudatusettepanek. kas keegi veel soovib sõna? tundub, et mitte. sellisel juhul, Sampo, annan sulle veel kord sõna. tänan, proua esimees, ma tahan lühidalt tänada kõiki, kes panustasid sellesse töösse ja esitasid omapoolsed täpsustused ja selgitused jään ootama variraportööride kokkusaamist, loodetavasti järgmisel nädalal saab see toimuda. minu eesmärk on, nagu see alati selle raporti puhul on, kokku leppida lühidas tekstis, mis annab selge ja kindla ülevaate parlamendi seisukohast ja selge vastuse Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule. ma äh, olen veendunud, et meil õnnestub selline raport koostada. tänan. suur tänu ja mul on hea meel kuulda, et töö sujub hästi. me kavandame hääletust komisjonis seitsmeteistkümnendal detsembril. tundub, et see saab olema võimalik ja siis esitatakse see veebruari esimesele täiskogule. selline on meie ajakava. nii palju siis tänasest päevakorrast homme hommikul on meil arvamuste vahetus Angel Gariaga, OECD peasekretäriga ja ma võin teile öelda, et temaga alati ta tasub kohtuda, ma loodan, et te kõik olete kohal, mina päris kindlasti tulen ja ootan väga äh, äh meeldivat kogemust. tänan